okei, everybody. niisiis, palun istuge kõik oma kohtadele. okei okay.. okei okay,, I m, I m happy to open uh.... niisiis kuulutan selle istungi avatuks. kõigepealt äh, kinnitame päevakorra, kas kellelgi on midagi päevakorra eelnõu vastu, ei ole, siis läheme edasi juhataja teadaannete juurde mul on hea meel teatada, et teadaandeid ei ole. niisiis eh, saame kohe asuda päevakorrapunkti kolm juurde, milleks on arvamuste vahetus OSCD peasekretäri Angel Kurjaga ning eh, tegemist on siis esimese eh, korraga vähemalt selle parlamendi tegevuse ajal, kus OSCD osaleb majanduskomisjoni istungil meil on väga hea meel teha teiega tihedamat koostööd. aga loomulikult me peame arvestama ka oma konkreetse päevakavaga, nii et, et meie lähenemine peab olema pragmaatiline. me palusime peasekretäril teha viieteistminutise sissejuhatuse, siis nagu tavaliselt anname võimaluse esitada küsimusi ning sõltuvalt siis kohal olevat saad-, saadikute arvust neid küsimusi esitatakse kas siis eraldi või gruppidena. niisiis, peasekretär, teil on sõna. suur aitäh! kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, mul on väga hea meel siin olla, me oleme härra Pötteriga ja härra Puusekiga äh, säilitanud väga tihedaid sidemeid ja nüüd ka härra Schultziga, kellega ma kohtun homme ning loomulikult ka lugupeetud juhataja proua Põussiga. kohtusime siis äh, äh, komisjonide esimeeste konverentsi raames ning äh, me oleme lihtsalt tegelenud sama poliitikaga, oleme tundnud muret samade asjade pärast, kuigi meie tegevus ei ole alati olnud võib-olla kõige edukam ma tahaksin öelda, et Antoni Kuts on minuga kaasas, tema on siis kommunikatsiooni ja avaliku suhtluse osakonna juhataja ning proua Gavrovilla Ramos ning personali ülem Sebast- ja siis on siin veel Sebastian Barnes, kes on majandusküsimuste ekspert tegeleb just Euroopa ja euroalaga, proua Spotensano. niisiis teie teda siin kõik ilmselt juba tunnete, mul on suur au äh, pöörduda Majandus- ja Rahanduskomisjoni poole mina esinen selle komisjoni ees esmakordselt, aga me loodame, et see on alguseks intensiivsele dialoogile ning jääme ootama ka tulevasi mõttevahetusi. tahaksin öelda, et suhted parlamentidega on meie jaoks väga olulise tähtsusega. kakskümmend üks kahekümne seitsmest Euroopa Liidu liikmesriigist on ka OSCD liikmed niisiis kakskümmend üks Euroopa Liidu liikmesriiki on OSCD liikmed, et, et äh, kolmekümne kahest on siis kakskümmend üks äh, Euroopa Liidu liikmesriigid. niisiis, äh, suhted parlamentidega on meie jaoks väga olulised, te olete meie jaoks väga oluline institutsioon, arvestades OSCD liikmesriike, aga ka arvestades siis neid äh, Äh, volitusi, mis parlamendil on äh, standardite seadmisel, eeskirjade kehtestamisel, teie, arvestades teie õigusloomealaseid volitusi niisiis viimase nelja aasta jooksul oleme me seisnud silmitsi meie äh, eluea kõige suurema finants- ja majanduskriisiga, me oleme pidanud leidma uusi lahendusi siis nendele probleemidele, mis meie ees seisavad majanduse, finantssektori ja tööhõive vallas, oleme pidanud taastama inimeste usaldust, andma inimestele lootust ja kaitsma ka institutsioonide legitiimsust. Äh, me ei ole veel raskustest väljas Ähm, me peame tegelema just lühiajaliste probleemidega ning äh, viimaste nädalate jooksul on äh, pilt natuke selgemaks läinud, me oleme leidnud lahenduse Kreeka küsimusele, see on andnud äh, turgudele natukene hingetõmbeaega Äh, siis keskpank äh, on taganud pangandussektorile vajaliku likviidsuse ja sellised riigid nagu Itaalia, Hispaania, Portugal ja Ühendkuningriik on alustanud eelarve konsolideerimist, on läbi viinud olulisi reforme ning äh, ka USA majandus on hakanud taas tõusma ja me ootasime seda tõusu tegelikult juba kolme aastat tagasi, aga noh, nüüd lõpuks on see käes niisiis äh, asjad on lihtsalt vahepeal olid keerulisemad, kui me arvasime. Äh, me ei saa veel öelda, et kõik probleemid on lahendatud, väga paljud probleemid on endiselt alles, usaldusturgude vastu on endiselt habras ja probleemiks on ka Euroopa pikaline majanduskasvu väljavaade. niisiis äh, meil tuleb veel Äh, tegeleda äh, nende suurte tasakaalunihetega, mis meie majandus- ja finantssektoris vaja, äh, valitseb. meil tuleb jagu saada suurtest võlgadest, tugevdada oma konkurentsivõimet ning luua töökohti, see on väga suur väljakutse nii valitsustele kui ka institutsioonidele ning me peame otsustavalt tegelema riigivõla probleemiga, praegu on meie võimekus selles vallas veel kesine, jääme ootama ECOFIN-i kohtumist sellel nädalal. me sooviksime tugevamat tulemüüri, et see oht ei kanduks teistele riikidele ja finantsturgudele ning ma tahaksin öelda, niisiis, meil tuleb leida kõigi vigade allikas ning me peame vähendama võimalust, et selline, selline, et meil seda tulemüüri veel kunagi vaja on, aga selleks, et seda, selles kindel olla, peame me selle ehitama võimalikult kindla. mida kindlam see müür on, seda väiksem on võimalus, et meil seda vaja läheb. ja mida hapram see müür jällegi on, seda rohkem turud üritavad siis katsuda, kas müür ka peab. nüüd, mis puudutab euroala kriisi ja töökohtade loomist, siis kõige selle taustal ei saa me ignoreerida ka teisi globaalseid probleeme. viimastel aastatel on tärkava majandusega riigid oluliselt suurendanud oma panust maailma majanduskasvu ning majanduslik raskuskese on kandunud lõunasse ja itta Äh, tärkava majandusega riigid annavad peaaegu viiskümmend protsenti maailma SKT-st, äh, see kuuekümne esimese aasta, kui OECD loodi, oli see ainult kolmkümmend üks protsenti ning me, meie majanduskasvu prognoosid on loom- ja nende majanduskasvu prognoosid on loomulikult seotud teie omadega, aga praegu on nad kõvasti ees maailma arenenumatest piirkondadest. niisiis Euroopa Liidus on see kasv praegu ainult kuskil üks ja koma viis protsenti aastas. USA-s kaks protsenti ja tärkava majandusega riikides kaheksa kuni üheksa protsenti. India ja Hiina siin näiteks. niisiis, jõukus on maailmas nihkumas äh, Euroopas poolteist protsenti, natuke kõrgem kaks protsenti USA-s ja kaheksa protsenti ida pool. niisiis, seetõttu jõukus nihkub mujal. ja see juhtub äh, äh siis väga kiiresti, kiiremini kui OECD riigid majandus kasvab, Euroopas seisab silmitsi ka konkurentsiga USA-st, Kanadast, Austraaliast ning äh, konkureeritakse ka kvalifitseeritud sisserändajate pärandusest. Äh, äh, Hiina kõrgkoolide tase näiteks on kasvanud. tulemused, mis viimati saavutati, olid tõesti väga-väga-väga head ja ainult Põhja-Euroopa riigid jõudsid kuskile ligilähedale nii et, et äh, tootlikkus on meil OECD-s veel küll hea, aga tööhõivevõimalused, samuti investeeringud on vähenenud, kulutused innovatsioonile on vähendanud Jaapanis, USA-s ja Koreas seevastu äh, on need jällegi tõusnud. lühidalt äh, kõik tähendab seda, et Euroopa peab üles ärkama Euroopa peab hakkama tege-, tegutsema majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel. Äh, äh, ma nimetaksin seda nõndanimetatud Sputniku hetkeks, mäletate, mida ütles president Kennedy, kui Sputnik õhku lasti, ta ütles, et me siia saadame järgmise kümne aasta jooksul inimese kuule. ja ja see ongi, Euroopa seisab umbes samasuguse väljakutse ees praegu, nii et, et me peame asjasse tõsiselt suhtuma me vajame suuremat äh, tootlikkust, äh, nii et, et olla konkurentsivõimelised rahvusvahelises majanduses, kui ka selleks, et toime tulla sotsiaalsete probleemidega. Äh, madal majanduskasv on süvendanud ka sotsiaalseid probleeme on suurendanud ebavõrdsust. kakskümmend neli miljonit inimest Euroopas on praegu töötud ning tööpuudus noorte hulgas on kakskümmend kuni viiskümmend protsenti, sõltuvalt riigist arvestades äh, seda, et majanduskasvu ja töökohti on äh, raske saa-, saavutada, kui meil on äh, piiratud võimalused fiskaalvallas, siis meil on tõesti vaja sellist konkurentsivõime ja tasakaalualast tegevuskava. see tähendab, et me peame pöörama tähelepanu strukturaalsetele reformidele, suurendama tootlikkust, osalust tööturul ning me peame avama teenindussektori Äh, reformima tervishoiusektorit, pensionisüsteeme, muutma tööturud paindlikumaks, äh, parandama inimeste oskusi, äh, pöörama rohkem tähelepanu innovatsioonile ja ettevõtlikkusele. ning üks suur probleem strukturaalsete meetmete puhul on see, et neid tuleb korraga rakendada. kui hakata neid ükshaaval lahendama, siis on tulemused äh, sellised keskpärased, äh, aga paketina, tervikuna suudavad nad anda väga olulise paluse töökohtade loomule. ja loomulikult äh, meil on vaja ka finantssektorit, mis toetaks jätkusuutlikku majanduskasvu, niisiis ambitsioonikaid strukturaalseid reforme ei ole vaja Äh, on vaja läbi viia, aga samas me peame tegelema ka nende probleemidega, mis tasakaalunihkeid tekitavad, et tulevikus selliseid probleeme ära hoida. niisiis, meil on vaja äh, konkurentsivõime lepingut Euroopas ning OSCD saab siin aidata oma äh, liikmesriike äh, kogemustega, aga kogemusi saab siis võtta, äh, omandada ka teistelt maailma riikidelt, teeme koostööd praegu Itaalia ja Hispaaniaga, et nende konkurentsivõimet taastada ning äh, me sooviksime, et kõik liikmesriigid ja ka Euroopa Komisjon viiks siis ellu ambitsioonikaid reforme väga paljudes sektorites. juhiksin teie tähelepanu ühele juhtumile, mis meile pakub olulisi võimalusi majanduskasvuks, ühisturg. ühisturg on üks olulisemaid saavutusi ja üks kõige tähtsamaid varasid, mis Euroopal on Äh, aga selle turu potentsiaal, kus on viissada miljonit tarbijat, on, äh, ei ole veel täiel määral ära kasutatud, eriti teenuste vallas. Euroopa turg on killustatud. Äh, väga olulised on järgmised elemendid, et turg oleks tõeliselt integreeritud. ühise turu reeglid tuleb kõigepealt tõhusamalt ellu rakendada, teiseks Euroopa vajab sidusamat ja järjekindlamat äh, raamistikku piiriüleseks majandustegevuseks ning kolmandaks, meil on vaja äh, rohkem edusamme teatud valdkondades, mis puudutavad näiteks piiriüleseid äh, avalikke hankeid ja üle-euroopaliste taristute väljatöötamist ja tööjõu liikuvust ainult kolm protsenti tööealistest Euroopa Liidu kodanikest elavad teises Euroopa Liidu liikmesriigis ning ränne väljaspoolt Euroopa Liitu moodustab viis protsenti tööealisest elanikkonnast, nii et, et meil on selline paradoks siin, et äh, sisseränne väljaspoolt on suurem kui ränne sees ning seetõttu on töötajatel äh, väga raske äh, äh, võimetele sobivaid töökohti leida. meil on siin paradoks, miljonid inimesed on töötud ja samas ettevõtted otsivad töölisi ja ei suuda neid kuidagi leida ja toovad neid veel väljastpoolt Euroopa Liitu. nii et, et siin ilmselt on selge probleem niisiis äh, tulemuseks on see, et osad piirkonnad, osades piirkondades on majandus üle, kuumeneb üle, teistes piirkondades on tööpuudus. niisiis ühisturg peaks toimima paremini ja sellele aitab kaasa näiteks äh, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnistamine, pensioniõiguste äh, ülekandmine, samuti peab Euroopa Liit vältima ajude äravoolu Euroopast Äh, mõnede riikide puhul äh, see praegu esineb ja samas me peame ligi meelitama kõrgelt kvalifitseeritud töölisi, et me saaksime konkureerida maailma tasandil. Äh, sest varem suutis Euroopa Liit, Euroopa seda alati teha, suutis siis andekaid inimesi väljastpoolt end-, siia meelitada, aga nüüd on tekkinud oht, et meie oma talendid hakkavad ära minema. niisiis ja see loomulikult on, mõjub negatiivselt produktiivsusele ja majandusele. niisiis, kokkuvõtteks äh, on väga oluline, et Euroopa poliitikakujundajad ja institutsioonid panevad aluse tulevasele majanduskasvule ja töökoht, töökohtadele, mis tuginevad järgmistele elementidele. tuleb äh, pöörata tähelepanu keskkonnasõbralikule majanduskasvule, innovatsioonile, kvalifikatsioonidele. see, need on kõik vajalikud selleks, et Euroopa oleks tulevikus konkurentsivõimeline tuleb kõrvaldada need struktuurilised takked tootlikkuse kasvu teel ning need riigid, mis euro kasutusele võtmisest saadik on eh, kon konkurentsivõime ja tootlikkuse kaas-, kaotanud, peavad selle taastama, tähelepanu tuleb pöörata teenuste sektorile ning eh, me peame paremini ära kasutama tööjõudu, peame tege-, võitlema ebavõrdsusega, investeerima inimeste kvalifikatsiooni ja haridusse ning erilist tähelepanu ja te kõik teate, mis erilist tähelepanu nõuab äh, erilist tähelepanu tuleb pöörata äh, rahvastiku vananemisele ja kõigele sellele, mis sellega kaasas käib. see, kuidas see mõjutab nii majandussfääri kui ka sotsiaalsfääri ja eelarvet. Need ja selle probleemiga seisavad silmitsi praktiliselt kõik Euroopa riigid, erandeid siin ei ole. niisiis, daamid ja härrad, ma arvan, et me peame äh, paika panema äh, selle tee, mida mööda Euroopa Liit äh, ellu viies strukturaalseid reforme saab edasi liikuda, see on väga suur väljakutse, aga kriis pakub meile ka väga palju võimalusi Winston Churchill ütles, et äh, pessimistid näevad raskusi igas võimaluses ja op-, optimistid näevad võimalusi kõikides raskustes. niisiis äh, selles vaimus ma sooviksin te, teie komisjonile edu selles tähtsas töös, mida te teete ja tahaksin kinnitada, et OSCD on valmis äh, tõhustama oma koostööd Euroopaga ja seda paremate majandustulemuste saavutamise nimel ja seda sellepärast, et see on meie ülesanne, see on meie missioon, niisiis lootke meie peale, arvestage meiega, kasutage meie teadmisi. me oleme sea-, olemas selleks, et äh, oma liikmeid aidata, nagu ma juba enne ütlesin, suurem osa meie liikmeid on ka teie liikmed. niisiis, meil on vaja äh, luua paremat poliitikat. suur aitäh! Right hästi, ütleb proua esinaine, miks küll kohvitoojad ilmuvad alati väga keerulistel hetkedel kohale? igatahes äh, suur aitäh ja suur aitäh, et äh, tuletasite meile välja meie, äh, meelde meie viimast kohtumist ECOFINis. me võitlesime nii hästi, kui me suutsime pangakapitali tulemüüride ja kõige muu nimel. ja see meeldiv võimalus on mul jälle selle nädala äh, teises pooles. nii et loodetavasti hakkavad jõud liikuma eh, sinnapoole, kuhu meie eh, oleme neid liigutada püüdnud mul on mõningad sõnasoovijad siin nimekirjas, nii et eh, vehkige aga käega, kui tahate kõneleda. kõigepealt Rahvapartei nimel, siis kõigepealt Pavlo, teil on sõna. suur aitäh tõepoolest, Sharon. tere tulemast Euroopa Parlamenti härra Kurjaga ja eh, suur aitäh selle eest, et te tegite sissevaate väga põhjalikult eh, tänasesse majandusolukorda. Eh, Euroopa Komisjoni ja OECD majandusprognoosid erinevad tihti. samuti IMF-i majandusprognoos on hoopis teistsugune tundub, et need lahknevused nendes erinevates prognoosides muutuvad aina suuremaks. minu küsimus, miks te arvate, et see nii on? sellepärast, et äh, inimeste usaldus ju väheneb prognoosidesse, kui te, kui need sellised on, nii et mis on teie arvamus? Äh, lubage mulle öelda, et vahel on nende prognooside sisuga tihedasti seotud äh, sellega, millal me täpselt need välja anname ning millal meie modelleerimine nende jaoks toimub minu kõige suurem mure ei ole seotud tingimata sellega, et need prognoosid on erinevad. aga pärast seda, kui majandus- ja, ja finantskriis on aset leidnud, näib meile, et me kõik peaksime, töötame üksteisest eraldiseisvalt. kriis leidis aset, et IMF, Maailmapank äh,, ILO, WTO, OECD e ja äh, Euroopa Liit ei tööta töötanud äh, väga hästi koos, igaüks oli isolatsioonis, tegi äh, omaenda eest äh, teatud tegevusi oma mandaadi raames, aga mm, keegi ei näinud, millise kiirusega rong neile vastu kihutab. nii et üks asi, mida me kindlasti oleme nõudnud, me kohtume Angela Merkeliga kord aastas ja ka E20-ga, samamoodi töötame me konvergentsi suunas, et saaksime koos töötada see ei tähenda tingimata seda, et me oleme kõigega ühel meelel. ma leian, et see on kõik äh, väga kasulik, sellepärast et see sunnib äh, et prognoos, et prognoosid on erinevad, sellepärast et inimesed peavad tulema kokku ja selgitama, mikspärast need erisused on. mudelid ka erinevad, mille põhjal hinnatakse. mõnid on, mõned on simulatsioonid, mõned on eh, erinevad projektsioonid, mis, milline majandusprognoos on, mõned eh, organisatsioonid lihtsalt tõlgendavad majandusnäitajaid, mida hiljuti on näha olnud ja nii edasi aga viimase mõne kuu jooksul on prognooside äh, halvenemise põhjus see, et prognoos oli kehvem, kui te, äh, te tegite selle esmaspäeval, aga kui te selle reedel tegite, siis oli see veelgi kehvem kui esmaspäevane. nii et äh, sellepärast, kui te võrdlete erinevate organisatsioonide mm, prognoose, siis eh, kes iganes avaldas oma prognoosi hiljem, sai halvemad tulemused sinna kirja panna. Eh, nii et ajasime justkui nagu oma saba taga. aga nüüd eh, näeme me hoopis vastupidiseid tendentse ilmselt, sest Ameerika Ühendriigid paistavad praegu oma majandusnäitajatelt paremad, näeme seal ilmselt paranemise märke, aga tänane baas ei ole meil väga selge veel ja seetõttu äh, oleme vaadanud indikaatoreid äh, täna, aga me ei ole kindlad, et need on üldise tendentsi osad, et lähebki paremaks. nii et mina oleksin ettevaatlik, ma pigem kutsuksin teid üles ettevaatlikkusele, kui räägiks sellest, et kriis on läbi. me ei ole kriisist läbi, kui meil on tööpuudus kümme protsenti Euroopas ja kasvab, kui meil on keskmiselt kakskümmend protsenti noorte tööpuudust ja nii edasi. nii et me ei saa kindlasti öelda, et me oleme kriisist väljas, kuidas, kui inimesed tahaksid olla liiga optimistlikud ja mm, teatud äh, indikaatoreid üle äh, tõlgendada, siis mina oleksin küll kindlasti väga, väga ettevaatlik siin. suur aitäh ja Liian, palun! Merci, euh, je voudrais excuser Elisa Ferreira qui, qui devait vous... Aitäh! mina sooviksin vabandada Elisa Ferreira nimel, kes tegelikult ise peaks selle küsimuse esitama. Te rääkisite Sputnikust ja võrdlesite seda Euroopa majanduskasvu seisuga. Te rääkisite kasvuplatvormist, kuid vaatame, millised on need tingimused, kus majanduskasv aset peaks leidma me näeme, et investeeringud jäävad maha üldisest arengust ning investeeringutest sõltub otseselt majanduskasv. meile ka valitseb säästupoliitika. kui me vaatame, milline on nõudlus turul, siis me näeme, et reformid on inimeste ostujõudu vähendanud ning me ei saa siin praeguses olukorras loota paranemist, siit ka küsimus. kas on mõistlik? kas on mõistlik jätkata Euroopas eh, tegevus, kus ei ole selget majanduspoliitikat? sotsiaaldemokraadid ei ole latsistid, me oleme väga no, pragmaatilised, me leiame, et säästlikkus eelarve koostamisel eh, on kahtlemata vajalik, kuid meil on vaja ka kontratsüklilisi meetmeid, meil on vaja tugevdada investeeringuid ning me ei eh, saa eh, kasutada reegleid, mis eh, ei tugine mõistlikele kalkulatsioonidele. meil on vaja tagada investeeringute kasv, meil on vaja tagada majanduskasv tulevikus, aitäh. The question of küsimus sellest, miks te ütlete, et investeeringud ei ole tundlikud intressimäärade vastu. Inve-, selle küsimuse puhul on oluline, on see, et investeeringute otsuseid mõjutavad küsimused on praegu suurema kaaluga kui intressimäärad ise. ja kuna mm, kõhklused, kahtlused ja usalduse puudumine on niivõrd kõrgel tasemel, siis see kõik mõjutabki investeerimisotsuseid sellepärast et me räägime täna usalduse kriisist nii institutsioonide, parlamentide, valitsuste, parteide ja teiste osaliste poole. tegelikult isegi kõikide osaliste suhtes, keda me oleme niivõrd pikkade aastate jooksul üles ehitanud ja see on väga murettekitav tendents. ning äh, seetõttu on see kahjustav ja see on juba meid kahjustanud. sellepärast, et me ei ole usalduse küsimusega üldse tegelenud äh,, absoluutseltki mitte. edasi pöörat-, nüüd vaadata konkreetselt teie küsimust, kui me räägime nendest äh, karmus- ja rangusmeetmetest, siis ei, ma ei ole nõus, et investeeringute küsimuse saab külje peale lükata ja öelda, et see seisneb üldisest eelarvest eraldiseisvalt ei, üldist eelarvet tuleb vaadata, sellepärast et finantsallikad on ju samad. me teame, et investeeringud on väga hea tuleviku kasvu alge, aga samal ajal on vaja seda kuidagi rahastada. vaja on pöörduda turgude poole ja ideaalis, kas keskmises või pikas äh, perspektiivis, saada selliseid vahendeid, mis äh, aitaksid äh, rahastada neid investeeringuid aga äh, sulgedes silmas reaalsuse ees, et valitsused äh, tegelikult äh, kulutavad rohkem, kui me arvame, see viiks meid plahvatuseni ja see plahvatus lööks meile näkku tagasi ja me ise oleksime põhjustanud selle probleemi. kuna me oleme öelnud, et me investeeringuid praegu ei vaata. jah, neid asju võib näha eraldiseisvalt Äh, loomulikult on täiesti legitiimne äh, selgitada põhjalikult ja eristada neid kahte asja põhjalikult, sellepärast et erinevaid kulusid on äh, tõepoolest, mille jaoks raha vaja on. ja vahel on tegemist ka nii-öelda piirijuhtumitega, teatud Äh, juhtudel võib ju hariduskulusid äh, näha tänaste kulutustena, aga üldiselt võiks ju öelda, et kui me räägime siin teadus-arendustegevusest või, või haridusest, siis see kõik on investeering, sest see on tuleviku tarvis vajalik. aga väga raske on äh, kujutada ette, et investeeringuid üldse eelarvesse kirja ei saaks, ei saaks panna või me võiksime öelda, et ainult konstru-, konstruktsioonid, vahendid, majad, need on investeeringud ja need jätta siis eelarvest välja. kas te siis tervishoiuküsimusi ei paneks sinna? see on väga suur investeering. see on investeering tegelikult kõige tähtsamasse asja, inimestesse. aga kui te ütlete, et me seda eelarvesse sisse ei pane, lükkame selle kõrvale, siis ei teki ka puudujääki no äh, haridus- ja tervishoiukulude investeeringud ongi ju kõige suuremad mustad augud, mis igas riigis praegu mm, avaliku rahastamise osas on. kui te otsustate näiteks ehitada äh, veepuhastusjaama või midagi muud, kas see on investeering? minu arust tuleb äh, kõik sisse panna Äh, hea valitsemistava, hea eelarvestamine tähendab seda, et ärge peitke mitte midagi maksumaksjate eest, te kulutate nende raha ju hästi, pidage silmas lihtsalt, et kõik on läbipaistev ja teie prioriteedid on head. Äh, ja muidugi ka sellepärast, et teil on vaja seda kuidagi rahastada. Äh, sellepärast, et loomulikult on võimalik defineerida kuidagi omad investeeringud ümber, nii et asjad oleksid mugavad, aga ma võin teile kinnitada seda, et teie valijad saavad teada ühel päeval, milline õudusunenägu tegelikult nende ees seisab. sellepärast, et mitmed nendest investeeringutest ei kanna vilja, lähevad nihu, siis on teil tõeline avaliku eelarvestamise probleem aga mina kindlasti arvan, et investeeringute eristamine ei ole tõeline probleem. Äh, kõik ärkavad üles, ütleb proua esinaine, tahavad küsida, nii et äh, teeme nüüd küsimused paaride kaupa, vaatame, kuidas läheb. Äh, härra Klints ja Philipp Lambert, palun äh,. Äh, Ansi. aitäh mul on hea meel, et olete leidnud võimaluse täna meiega kohtuda. ja ma loodan, et need kohtumised saavad regulaarseks. kas te kuulete mind? Te nimetasite uuringuid ning nimelt meil on küsimus põhimõttelises usalduse kriisis. mulle tundub, et see, kuidas me püüame kriisi ohjata, ei ole usalduskriisi vähendanud, vaid pigemini suurendanud. me teeme järjest niisuguseid ettepanekuid ja võtame vastu otsuseid, mis on juba üsna varsti aegunud me peame oma tulemüüri tugevdama. meil on vaja saavutada see, et turud võtavad seda tõepoolest tõsiselt, aga see ei ole meil õnnestunud meil oli algus, alguses viissada miljonit, siis me suurendasime seda summat ning meil on varsti juba miljardiga tegemist, aga peatselt juba poolteist miljardit ja nii me pidevalt jookseme arengute sabas ainus võimalus äh, usaldus tagasi võita on äh, muutuda konkreetseks, me peame ütlema, et meil on vaja eelarve tasakaalustada, meil on vaja reforme, meil on vaja võtta meetmeid, mis tagavad majanduskasvu, aga me ei tee seda. kui ma mõtlen sellele, et need hetked, mil peaminister Rahoi äh, allkiri ei ole veel kuivanud juba, siis on selge, et tegelikult tema eesmärgid äh, ei täitu äh, ja nii teda ei usaldatagi. ma kuulen pidevalt sotsiaaldemokraatidelt sellest, kuidas on vaja stimuleerida majanduskasvu, aga meil on kõigepealt vaja kasutada ära kõik need võimalused, kuidas majanduskasvu kiirendada ilma sellesse täiendavalt investeerimata, meil on vaja vähendada bürokraatiat, meil on vaja kasutada ära olemasolevad võimalused, meil ei ole vaja selleks täiendavat raha ja meil on vaja mõelda, mida teha, aga mida me teeme, me jätame kõik nii, nagu on. ja nüüd lõpuks viimane punkt Te rääkisite ka ohtudest ja väljakutsetest, mis seisavad meie ees Hiinast, Kanadast, mujalt maailmast. ma olen nõus. ma olen olnud väga aktiivses äritegevuses, meil olid tihedad sidemed Jaapaniga, me nägime, kuidas Jaapan arenes, Jaapanit toodi meile eeskujuks ning meile räägiti, missugune, kui halb see on, kui me ei suuda areneda samamoodi nagu Jaapan, aga me näeme, et tegelikult Jaapani areng ei olnud nii ideaalne, sama võib juhtuda Hiinaga. me peame leidma oma tee, aitäh uh,. Thank you very much um.... suur tänu me ei saa kindlasti küsimust esitada kolm minutit. Uh, Philipp, palun. I'll uh,, I'll sooviksin omalt poolt äh, tervitada härra Korjagat Brüsselis, aga jätkan inglise keeles. Uh... meil on hea meel, et istun siin, ütleb kõneleja. on väga hea, et OECD on olnud viimaste kuude jooksul meile ebameeldiva tõe kuulutajaks. tahaksin ebavõrdsuse teemalisele raportile viidata, millest te rääkisite, et et eh, keskkonnaväljakutsed eh, jäetakse täiesti kõrvale ebavõrdsuse küsimustes, eelmisel nädalal avaldati see raport. Eh, samuti olete te survestanud pankade regulatsiooni suunas ning selles suunas, et võimendusmääradele tuleb piirid peale panna. Te rääkisite Euroopa Sputniku hetkest mitte ainult kasvu suhtes, vaid kogu Euroopa tuleviku mõttes. ja sellest ma saan aru või tõlgendan, et teile tundub, et Euroopa ei tee piisavalt selleks, et võidelda äh, pankade korraldamisega, äh, ebavõrdsusega ja keskkonnaküsimustega. kas ma tõlgendan teid liigselt selles osas? No you are not. ei, kindlasti mitte ma arvan, et ei tee piisavalt ja mitte, et ei oleks piisavalt teinud. aga kui me need teemad nüüd äh, võtame luubi alla, siis ebavõrdsus suureneb. Äh, need ebavõrdsused suurenesid tegelikult juba enne kriisi. Äh, lahknevalt seisame, on see meie moto siin ja küsimus on, et miks ebavõrdsus siis kasvab? Äh, seda sellepärast, et parimates Euroopa riikides, äh, see tähendab äh, kõige madalama kümne protsendi sissetulek, on seitse korda vähem kui kümne protsendi kõige kõrgemapalgaliste oma. see oli vanasti viis korda, parimatel riikidel seitse praegu keskmine üldiselt üheksa või kümme korda, USA, Ühendkuningriigid, võib-olla Türgi, nad on neljateistkümne peal, Mehhiko kakskümmend viis, Brasiilia viiskümmend korda, nii et võime öelda, et meie oleme suurepärases vormis äh, võrreldes sellega. probleem on selles, et äh, trend on vilets, äh, ebavõrdsus suureneb ja võimalus, et te olete vaene isegi ühes Euroopa riigis, suureneb sellepärast, et inimestel ei ole eh, ligipääs eh, miinimumstandarditele. edasi keskkond. jah, teil on õigus, et me avaldasime uuringu paar eh, päeva tagasi ja avaldati see, selle nimi on tegevusetuse tulemused. Consequences of inaction. ja tänaste instrumentide järgi tegutsemine on inimkonnale vähem kulukas kui see, et me mitte midagi ei tee. ja kui me vaatame täna kliimamuutusi, siis me oleme praegu kokkupõrkekursil loodusega, sellepärast et me emiteerime nelisada viiskümmend osakest miljoni suhtes äh, ja see tähendab äh, kokkuvõttes seda, et äh, kliima soojeneb ja kui me midagi ette ei võta, siis aina kulukamaks muutub see inimkonnale, et äh, keskkonnasaaste õigele tasandile saada, aega võtab see ka rohkem. sellepärast, et kak-, kaks tuhat kakskümmend eesmärgid on täiesti mõttetud üsna peatselt. nii et kaotame aega ja raha Euroopa, tõepoolest, Euroopal on läinud väga hästi, aga nüüd äh, on vaja jällegi tagasi pöörduda vanale kursile ebavõrdsuse suhtes ka. ebavõrdsuse küsimus äh, on raske sellepärast, et sellega tegeletakse justkui mingisugune lisapoliitikaga tegeleme kasvuga, tööhõivega ja nii edasi, ja siis ebavõrdsus tegeleb iseendaga. ei, ebavõrdsus on see teema, mille me peame luubi alla võtma ise üksikult seisvalt, seda tuleb teha. edasi, pankade äh, reguleerimine. ma ütleksin, et just pankade vallas olete te rääkinud erinevatele, erinevate liikmesriikide õigusandjatega äh,, ja Euroopa pankade kapitaliseerimise küsimus on endiselt ootel, see protsess ei ole lõpule jõudnud, juuni on siin tähtaeg, keerukaks läheb see asi. edasi võimendusmäärade suhtes kasutage vähemalt seda konkreetset äh, väga karmi äh, tasandit, äh, sellepärast et kui seda paika ei pane, siis, siis on võimalik asjad teisiti ümber arvutada nii et mina ütlen kindlasti, et me ei tahtnud öelda, et ei teinud võib-olla piisavalt, aga äh, kindlasti, et saab rohkem ära teha. sellepärast, et äh, tegemist on suurepärase konstruktsiooniga, äh, ma tahaksin öelda, et ma olen suur ähm, eurofiil, tunnistan siinkohal üles kohe, vaatasin juba kuuekümne kaheksandal aastal Euroopa võlakirjade loomist äh, juba ammu aega tagasi, kui eurost üldse veel ei unistatudki, äh, juba äh, juba sel ajal tegelikult siis kuuekümne kaheksandal avastasin selle suurepärase konstruktsiooni. nii et meie privileeg on olla, asuda siis oma kontoriga või peakorteriga Pariisis usalduskriisist oli juttu ja tulemüürist. jah, see ei ole vananenud, aga seda ei ole olemas. lihtsalt ei olegi olemas. me oleksime juba pidanud seda kasutama aasta tagasi, täna teda seal veel ei ole. võib-olla on see nädal lõpus paigas. see oleks suurepärane, aga teda praegu ei ole. ja edasi selle tulemüüri suurus kui see on viissada miljardit, siis täna see ei ole sellisel tasandil. ei, me oleme juba pühendunud äh, kolme, kolmele riigile äh, selle raha, seetõttu ainult pool nendest vahenditest on täna ligipääsetavas. võib-olla see uus äh, konstruktsioon koos vanaga, pluss võib-olla veel midagi uut IMF-ilt, ei. ei ole nii, et inimesed ütlevad täna triljon ja nii edasi, ei. see peab olema maksetähtaegadega seotud, kui me räägime siin täpselt tähtajast, kui te saate öelda turule, et mina aitan konkreetselt oma lapsi ja kui te äh, nende vastu seisate, siis äh, saan ma pahaseks, nii et äh, te lähete turule, te kaotate väga palju oma väärtpaberite väärtusest, sellepärast et, et nende tootlikkus väheneb mis siis toimub? täna me ei kasuta Euroopa Keskpanka, nad rahastavad jah, aga samas äh, nad äh, võlakirju välja ei anna. jah, tõepoolest see on ähm, vastuoluline, aga äh, härra Rahoi, kellest oli juttu, te tunnete muret tema üle, ma kohtusin temaga päev pärast seda, kui ta oli siin teie ees ja meil oli pressikonverents ning tema oli kohandamise tšempion, võiks öelda. ta ütles, et ma sain aru, et ma olen kaks koma viis protsenti rohkem võlgu skp suhtes, aga ma kindlasti ei suuda kolme protsendi tähtajast kinni peda-, pidada selle õige tähtaja suhtes, aga ma ei saa seda teha väga kiiresti. ma ei võta kogu seda vahet tagasi ühe aastaga jah, ma toetasin äh, seda ideed, äh, kui see avalikkuse ette kanti, aga härra Rahoi ning teiste Hispaania juhtide positsioonist lähtudes äh, ma olen täiesti kindel ja veendunud, et nad on väga pühendunud nendele eesmärkidele ja nad tegutsevad selles suunas, miks, sellepärast et see on usalduse küsimus. küsimus ei ole ainult selles, et Euroopa Liit ähvardab või äh, või, või survestab mingisuguse instrumendiga, millega vastu pead neile taotakse, vaid nad peavad tegelema usaldusküsimustega ja see on akuutne. ja viimane küsimus. tõepoolest, te kartsite Jaapanit, aga küsige endalt, kas see, et Jaapanil ei läinud paremini, oli nende enda vigade pärast või, või mille pärast? Teil ju läks väga hästi. aga Hiinal kuni praeguseni on väga stabiilne äh, teekond seespool asuvalt on riigil loomulikult palju vastuolusid ja probleeme, aga ärge lootke selle peale, et nemad teevad mõne vea või äparduse, parandame omad endad vä-, väljakutsed ära ja siis vaatame, mis tast saab uh,. niisiis, nüüd on meil ajaprobleemid, nii et, et annan kõigile üle jäänud küsijatele võimaluse vastata või esitada küsimus korraga, viis inimest on soovinud küsimust esitada, nii et, et palun piirduge ühe minutiga või muidu vastuseid ei tule. Danuta Hübner, äh, Gunnar Hokmard, äh, Anni Podimata. aitäh, ma tahtsin teid kritiseerida sellepärast, et te olite liiga viisakas ja liiga konstruktiivne aga jah, te tõite välja ka need vead, mida Euroopa on teinud ja võib-olla te laiendaksite seda nimekirja ja räägiksite meile veel, mis vigu me oleme teinud ning teiseks, kuidas te hindate Troika lähenemist Kreeka programmile? sellele, kuidas Kreekat üritatakse kriisist välja aidata, kuidas te sellesse lähenemisse suhtute? Te ütlesite, et, et Äh, institutsioonid äh, võib-olla tegutsesid liiga eraldi. nii, järgmine, Gunnar. Sirpa, mis ah,? Äh, Indian ja Kiinan talu-. esitasite küsimuse üleilmse majanduskasvu kohta tõite näiteks ka Hiina, see on kõik väga oluline ja me peame end võrdlema Hiinaga, kuid Hiina majandus on siiski hoopis teises faasis kui meie majandus. seetõttu oleks meile kasulikum võrrelda end Ameerika Ühendriikidega. Ameerika Ühendriikide majanduskasv on ühe protsendipunkti võrra suurem kui Euroopa oma, millest see siis tuleb, et ameeriklastel läheb paremini? kas eh, on võimalus eh, meil siin midagi muuta, aitäh? Gunnar, aitäh, mul on väga lühikene küsimus. võib-olla vastamine võtab loomulikult kauem aega. väga huvitav oli kuulda teie seisukohti kahe erineva doktriini osas. me kogu aeg siin räägime sellest, et et kas on vaja säästumeetmeid või stiimuleid või konsolideerimist ja kulutamist niisiis, kui vaatate, kuidas kriisid on tekkinud ja kuidas neid kriise üritatakse ohjata, siis mida, millised on need kogemused, mida nendest kriisidest äh, õppida, kui palju need stiimulid aitavad? minu seisukoht on, on selles, et meil on neid stiimuleid olnud palju, kas või sellepärast, et meil on niivõrd suured puudujäägid. see näitab, et me oleme kulutanud, et me oleme asju stimuleerinud minu arvates ei ole asjad eriti hästi toiminud. Sirpa no.. <clears throat> aitäh. tahaksin arvata, teie arvamus riskikapitali kohta. Te teate, et meil Euroopas äh, ei ole piisavalt investeeringuid reaalmajandusse ja eriti innovatsiooni ning äh, keskkonnasõbralikku majanduskasvu niisiis, meil on tegemist väga tõsise majandusprobleemiga ja kuidas te soovitaksite meil selles vallas tegutseda? Anni järgmisena. aitäh. mitmed kolleegid, härra peasekretär, rääkisid majanduskasvust ja teie oma sissejuhatavas sõnavõtus rõhutasite, kui suurt tähelepanu me peame pöörama majanduskasvu edendamisele ja töökohtade loomisele. samuti tõstatasite te usalduse küsimuse te keskendusite turgude usaldusele, samas on ka kodanike usaldus väga oluline. mina tahaksin küsida, mida täpselt me saaksime teha selleks, et majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopas edendada? Liam esitas juba küsimuse nende protsükliliste poliitikate kohta riikides, kus äh, fiskaalpoliitikat üritatakse korrigeerida nagu Kreekas, meil on ainult negatiivsed efektid, ebavõrdsus on kasvanud, tööpuudus on kasvanud ja majanduslangus jätkub struktuurireformid on loomulikult toredad, aga nende, nende teel tulemuste saavutamine võtab aega. kuidas me saaksime võita kodanike ja ühiskonna usalduse? Teil on vastamiseks viis minutit. aitäh. Äh, troika lähenemine oli alguses selline, et noh, me peame tegelema siin äh, tüüpilise puudujäägi protsendi probleemiga, puudujääk oli tohutult suur. Äh, siin tehti ümardamisvigasid. aga Äh, kui see protsent on väike, siis loomulikult äh, selle protsendi vähendamine äh, võtab vähe aega, aga kui see protsent on suurem, siis läheb ka rohkem aega vaja. ja loomulikult intressimäärad olid väga kõrged ja mm, see pro projekti või programmi kehtivusaeg oli palju lühem, nii et, et kogu see lähenemine oli täiesti ebarealistlik me oleksime kaks aastat tagasi juba pidanud ütlema, et see asi ei ole jätkusuutlik ja ka äh, erasektori võrg oli kolmsada miljonit, mitte kakssada miljonit. me oleksime pidanud öelma äh, siis selle välja. nüüd me oleme saanud selle siis äh, allapoole. me oleme maksnud tohutult sularaha erasektori võlausaldajatele ja seda on teinud, seda me oleme teinud Euroopa maksumaksjate rahaga ja nüüd me saime aru, et selline lähenemine ei ole jätkusuutlik. mina, mina nimetaksin sellist suhtumist päris patuks. Ähm, meil ei lubatud äh, ECOFINis alguses äh, rääkida sellistest asjadest. seda nimetati vastutustundlikkuseks. Äh, kõik leidsid ette, et Äh, restruktureerimisest rääkida oleks vastutustundetu. Äh, mitte midagi ei juhtunud näiteks äh, kui va vaadake, mis juhtus Ladina-Ameerikas pärast seda, kui me oma võlad restruktureerisime, probleem lahenes. probleem on euro, euros, kui eurot kasutatakse, siis ei saa pankrotti minna, siis saab lõpmatuseni laenu nii et, et need kontrollimeetmed, eh, mida vaja oli, neid praegu ei ole ja te lasite sellel kõigel juhtuda. Eh, te oleksite võinud selle segaduse tekitada ükskõik millega, euroga, saksa margaga, kui te eh, laenu, laenate rohkem, kui teie SKT on, siis on selge, et nii et, et Äh, me lihtsalt oleme, maksime võlausaldajatele tohutuid summasid, kuna meie arvates oli vastutustundetu ümberstruktureerimisele mõelda. ja nüüd on Troika siis oma lähenemist muutnud ja tulemused on paremad, noh, parem hilja kui mitte kunagi. aga ma tahaksin teile öelda, et see see restruktureerimisest keeldumine läks meile kalliks maksma ja see e-, ebakindlus, mis valitses börsidel, kaubaturgudel, tööhõive vallas, majanduskasvu vallas, see on olnud viiskümmend korda kõrgem kui <laughs> Kreeka võlg ja, ja me oleme siin öelnud, et hea küll, me ostame kogu Kreeka võla ära. ausalt öeldes, kui nii oleks tehtud, siis see oleks olnud kümme korda odavam kui praegu sest et äh, aga alguses oli lähenemine sellistest asjadest ei saa mitte rääkidagi, see on päris patt. no ma loodan, et me oleme midagi sellest õppinud. ma loodan, et me oleme realistid, ma loodan, et meil ei tule selliste probleemidega enam kunagi silmitsi seista. aga kui tuleb, siis me peaksime praegustest vigadest õppima. nüüd India ja Hiina ja ähm, Nende areng ei ole võib-olla oluline Äh, asi on just nimelt selles, et on oluline, nemad on praegu ainukene majanduse kasvumootor praegu. USA, USA mootor on remondis hetkel, Euroopa mootor on ka remondis, Jaapani oma on ka remondis ja ainukene mootor, mis praegu töötab, ongi Hiina ja India oma, nii et, et need on olulised ja väga oluline on, et nad kasvavad kaheksa protsenti või seitse protsenti minul igatahes äh, sobib palju äh, rohkem, kui Hiina kasvab siin kaheksa kuni üheksa protsenti, kui et see äh, ei muutuks üldse. kas see mõjutab ka üldist majanduskasvu? loomulikult see mõjutab üldist majanduskasvu, juba, majanduskasvu juba mõjutabki, see on täiesti selge. aga tegemist on suure ekspordiriigiga, kuhu nad siis eksportima hakkavad, kes siis nende kaupa ostab? Teie ei osta, USA ei osta, Jaapan, Jaapan ei osta kuidas saaksid siis Hiina ja India lihtsalt ise kasvada siseriikliku nõudlusega ja see, selles vallas olukord paraneb, aga, aga äh, see ei ole veel hea. asjaolu, et kaubavahetus on praktiliselt külmunud. kaubavahetus ei ole kasvanud. näitab, et probleem on väga tõsine. aga samas on see ka probleemi üks põhjusi sellepärast et see mõjutab kõiki suuri eksportivaid riike. härra Höckmarke doktriinid, säästumeetmed majanduskasvu vastu ja stiimulite vastu. stimuleerimine oli õige asi õigel ajahetkel ja, ja seda me tegime meil oli tohutu finantskriis, siis meil oli majanduse halvatus maja, maailmas, kus finantskriis levis nagu ebola viirus ning mis siis juhtus? me kasutasime kõiki võimalusi, mis meil eelarves oli, et eh, sellest majanduslangusest välja rabelda, see oli väga hea otsus ja ma toetasin seda, aga seda tegid riigid, kus puudujääk oli juba kuus protsenti, samas kui Hiina, näiteks Hispaanias oli ülejääk. Saksamaal, Hispaanial näiteks oli rohkem manööverdamisruumi, Kanadal ka. ja nendel riikidel, kellel oli kuus protsenti puudujääk, neil oli väga vähe manööverdamisruumi ja nad kulutasid veel kolm kuni viis protsenti ja äh, läksid omadega täiesti rappa, nii et, et stimuleerimisega on nüüd äh, asi läbi me ei saa asjadele läheneda liiga lihtsalt. täna äh, meil on vaja leida äh, õige tasakaal äh, eelarve konsolideerimise ja nende majanduskasvu soodustamise meetmete vahel, mida saab isegi napi eelarvega teha. innovatsioon, keskkonnasõbralik majandus, kas need on asjad, mida on vaja? härra Hökmark, me ütleme, et kuna meil enam manööverdamisruumi ei ole, Eh, eelarvepoliitikat ja majanduspoliitikat, intressimäärad on null, sealt enam kuhugi minna ei saa. siis tuleb pöörata tähelepanu struktuuridele, sotsiaalsfäärile ja, ja keskkonnale. mida tähendab see struktuuridele tähelepanu pööramine? see tähendab haridust, innovatsiooni, konkureerimist ülikoole, tervishoidu. see on kõik strukturaalsed aspektid. tuleb tähelepanu pöörata strukturaalsetele aspektidele, äh, sellepärast et et äh, kriis on neid mõjutanud ja nende sektoritega tuleb tegeleda. ja tänapäeval on see ainus viis, kuidas saab edasi liikuda, nii et, et Äh, ma ei usu, et me saame siin hakata asju lihtsalt äh, vastandama. nüüd äh, riskikapital ja mida me peaksime tegema selleks, et investeeringuid ligi meelitada. meil on siin üks majanduskasvu teemaline trükis, mille avaldasime mõned nädalad tagasi ja kutsuksin teid seda lugema. mis puudut-, me peaksime toetama põllumajandust ja ma tean, et äh, tuleb suurendada konkurentsi teenistussektorites, meil on vaja tugevamat turuintegratsiooni, me peame parandama tööturu äh, funktsioneerimist, suurendama tööjõu mobiilsust Euroopa Liidus äh, ning looma ühisturu, ühisturu, ühisturu. niisiis, kui te seda kõike teete, siis ootab teid edu, me rääkisime sellest kahe tuhande seitsmendal aastal, kahe tuhande kaheksandal aastal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja ilmselt räägime sellest ka järgmisel aastal või vähemalt osaliselt. nii et, et me muudkui jätkame selle kordamist. võib-olla siis inimesed hakkavad huvi tundma eh, ka selle vastu, kuidas Euroopasse investeerida. muide, homme me käivitame siin Brüsselis Ähm, ma-, euro, Euroopa ja euroala majanduse seire, nii et, et me kutsume teid sellele üritusele. et te näeksite, millised need viimased kalkulatsioonid ja arvud on, mõnesid ma neist siin juba mainisin, äh, kuidas kodanike usaldust suurendada äh, riikides, kus äh, eelarve korrigeerimisega tegeldakse, ma ei usu, et Eh, sellepärast, et teil eelarvet kor-, korrigeeritakse, saaks täielikult majanduskasvu ära unustada, aga olgem realistid. mõnedel riikidel sai kaks aastat tagasi juba aeg otsa. ning mõned nendest riikidest said sellest aru, mõned mitte ja ei alustanud korrigeerimist. Nad ütlesid, meie, teate, me ei ole immuunsed, meid on süstitud selle vastu ning neil läks vea aasta, poolteist aastat, enne kui nad hakkasid asju korda seadma. nüüd nad käituvad küll väga vooruslikult, aga kaks aastat hiljem. ning sel-, nende, selle kohanemise kulud on palju suuremad. Eh, klubi liikmeks saamine on lihtsalt muutunud kallimaks. Eh, eh, riigid Äh, peavad täna seisma silmitsi väga karva, karmi turuhinnanguga äh, ja seetõttu nad peavad tegema palju suuremaid jõupingutusi, kui nad pidid tegema aasta, kaks aastat tagasi äh, oleks ta teinud poole sellest, mida te täna teete, et kaks aastat tagasi turud oleks sellega rahul olnud, aga kuna turge ei võetud väga tõsiselt, me ütlesime, et turud ei saa meist, meist aru. ei ole tegelikult olemas sellist asja nagu turg Äh, ainukene asi, äh, kuidas turgudel tegelikult äh, usaldusväärus saada, tuleb üha paremini tegutseda, kui turud ootavad viitkümmend protsenti, andke neile sada protsenti. nii saame me usalduse tagasi. miks mõju, meetmete mõjud on niivõrd erinevad? võtame näiteks ähm, Ühendkuningriigi ja, ja sellega ma lõpetan, mulle siin anti märku, et ma peaksin lõpetama miks oli Ühendkuningriigi programm usaldusväärne, kuigi ma tean, et eh, majanduskasv on väiksem ja nõnda edasi, sellepärast, et neil oli algusest peale väga ambitsioonikas programm ja nad on sellest kinni pidanud. miks mõned teised riigid, mis täna probleemides on, äh, vähem usaldusväärsed? sellepärast, et nad liikusid väikeste sammudega ja asjaolud sundisid neid tagant, nad ei olnud usaldusväärsed, nende strateegia oli vale, nad ei pingutanud üle äh, kas, kui, kui, kui, kui oodatakse sadat ja te ütlete, et kuulge, äkki saab seitsmeteistkümnega, kas te arvate, et turud on rahu, rahul sellega? Ah, nii et, et äh, kogu aeg panused tõusid ning äh, ma ei taha siin hakata rääkima Saksamaa näitest, sest kõik räägivad Saksamaast. räägin mõnedest teistest riikidest, mis praegu on surve all, üks eelarvesurve all aga turud suhtuvad temasse väga hästi ja pane, aga siis on ka teisi riike, kes teevad väga palju ja väga hästi, aga turud neid ei usu, ei usu sellepärast, et nad alguses tegutsesid jupp jupi haaval. ja asjad väga valus on, kui teil hakatakse saba niimoodi väikeste tükkide haaval tagant ära raiuma nii et, et tõesti, tõesti, see on väga valuline protsess ja see, sellega ma siis äh, lõpetaksin oma tänase sõnavõtu, suur aitäh! Thank you very much! aitäh! nagu ma juba ennist ütlesin, äh, mulle meeldib teiega ühel pool lahingujoont olla nüüd peame teiega ka jumalaga jätma ja peame minema oma järgmise päevakorrapunkti juurde või õigemini kahe päevakorrapunkti juurde, milleks on Jean-Paul Cossessi ja Elisa Ferreira raportid, mis puudutavad siis kahest õigusloome paketti. aitäh, Jean-Paul, kas sa oled valmis? aitäh ma täna kõnelen eesti keeles. kas eestikeelset tõlget ei olegi või? niisiis, mul oli plaanis äh, kõnelda eesti keeles, et asi mitmekesisem oleks, aga no räägin siis lõpuks ikkagi prantsuse keeles, niisiis võitlus jätkub. niisiis äh, täna on meil päevakorras siis äh, kaks raportit, Liisa ja minu oma ning eh, kui lubate, siis mina räägiksin enda omast ähm, eh, ja siis eh, räägiksin ka sellest raportist, kus olen variraportöör. niisiis Äh, selle määruse eesmärk, mis puudutab siis äh, liikmesriike, kes on finantsraskustes või kellel võib tekkida selline raskus ning äh, näeb, see ettepanek näeb siis ette süsteemi loomist, mis võiks siis sellise tõhustatud järelevalve kehtestada nendele riikidele, kellele on tekkinud finantsraskused või on märke sellistest tekkivatest finantsraskustest tahaksin teile meelde tuletada, et äh, sellel teemal ECOFIN on juba seisukoha võtnud äh, juba ning äh, praegu käib arutelu siis parlamendis ja need arutelud pole sugugi lihtsad ning kolleegid on juba esitanud terve rea muudatusettepanekuid siis selle teksti kohta, mille kohta mina raportit koostan Äh, millised punktid kõige rohkem probleeme põhjustavad või mida peaks arutama? kõigepealt äh, ma täheldasin, et komisjoni tekstis on otsustanud komisjon äh, ise otsustanud ilma nõukoguga arutamata, et äh, äh kuidas siis need esimesed meetmed kehtestatakse. ma olin pisut üllatunud äh, nõukogus räägiti väga palju sellest, et kohustusi tuleb jagada ning äh, äh, aga ma ei ole päris kindel, et selline lähenemine on äh, väga sidus. ma ei tea, kas komisjon saab ise otsuseid langetada, ilma et nõukogud kaasatakse, ilma et nõukogu äh, Äh, räägiks loomulikult ka kaasa, loomulikult nõu-, äh, komisjon on sõltumatu, aga ma leian, et äh, selline tegevusvabadus äh, Äh, võib-olla hoopis hakkab takistama otsuste langetamist ning äh, liikmesriigid äh, võib-olla hakkavad avaldama komisjonile survet, et komisjon üldse ei tegutseks, nii et, et ma teen ettepaneku, et kui asi puudutab komisjoni ettepanekuid, siis nõukogu saab need ümberpööratud häälteenamusega tühistada. küsimus on selles, et kas meil oleks vaja nüüd lihthäälteenamust või kvalifitseeritud häälteenamust arutelud kolleegidega võib-olla võimaldavad meil asuda lõplikumale seisukohale. mina isiklikult leian, et lihthäälte enamus on piisav, aga mõned võib-olla soovivad kvalifitseeritud häälte enamust, et oleks kuues õigusloomepakiga sümmeetria ja see on üsna paikapidav argument ning eh, teine aspekt, eh, me tegeleme selle teemaga samal ajal, kui eh, ka tegeldakse fiskaallepinguga nagu ma siin istungitel juba olen öelnud, ma arvan, et me võiksime äh, ka selle äh, minu raportisse integreerida terve rea neid meetmeid sellest äh, fiskaalleppest. ma arvan, et neid meetmeid peaks mainima teistes õigusaktides, see oleks täiesti kohane ma ei hakka rääkima siin äh, valitsustevahelise lepingu äh, konkreetsest lähenemisest ja sellest kuldreeglist, mille liikmesriigid on paika pandnud. Äh, see peaks jääma valitsustevahelisse lepingusse. minu arvates on tegu, fiskaalleping on moodi aktsionäride leping, aga no hea küll. ning Äh, nüüd, mis puudutab seda tõhustatud järelevalvet raskustesse sattunud riigi üle ja äh, mõte on, et pakkuda sellele raskustesse sattunud riigile ka kaitset. Äh, mina ei näe siin päris seda loogilist seost erinevate meetmete vahel, mis komisjon on välja pakkunud. Need meetmed ei ole olnud nii tõhusad, nagu oleks soovitud. asi ei ei ole selles, et äh, liikmesriigid vabastatakse igasugustest kohustustest. Äh, see tõus, neile ei tagata tõhustatud kaitset, otse vastupidi, äh, komisjon koos nõukoguga siis allutab liikmesriigi teatud kaitsemeetmetele ning eeldus on siis selline, et need varasemad meetmed, mis liikmesriik on ise kasutusele võtnud, ei ole olnud piisavad ning äh, liikmesriik on siis äh, sõna otseses mõttes pankroti äärel. nüüd äh, mõne sõnaga sellest süsteemist ja ka vastuväidetest sellele süsteemile, sellepärast et vastuseis näiks olevat üsna tugev, eriti komisjonis ja ka ühes liikmesriigis, mida ma väga hästi tunnen. kui asi on tõhustatud järelevalvesüsteemis, siis Äh, tõhustatud kaitsest, siis tagajärg on see, et äh, riiki kaitstakse äh, vahetu surve eest, et riik saaks jalule tõusta, et ta saaks siis ellu rakendada need meetmed, mida komisjon, Euroopa Keskpank ja IMF on heaks kiitnud, tegemist on siis ühiselt heaks kiidetud meetmetega ja noh, täpselt olukord on sama nagu siis, kui ettevõte on raskustes, näiteks peatükk üksteist, mida USA-s kasutatakse Äh, peamised meetmed on siis sellised, et kõigepealt äh, külmutatakse varast, äh, võla tagasimaksete nõuded, siis külmutatakse need kohustused, mis tuleks siis koheselt täita ning veel üks aspekt. võlausaldajad peavad siis teada saa-, teatama, kui palju neile võlgu ollakse ja tegema seda suhteliselt lühikese aja jooksul äh, sama aja jooksul, kui äh, siis äh, ametlikus teatajas järelevalvemehhanisme avaldatakse. nii et, et riigi ja valitsusjuhid on öelnud küll seda, et mis juhtus Kreekas, seda ei tohi kuskil mujal juhtuda me kuulsime, mida OSCE, OSCD peasekretäril oli öelda ja see oli väga huvitav, mida tal öelda oli. Äh, see, et midagi juhtus ükskord, ei <laughs> tähenda, et seda ei võiks enam juhtuda, me peame õppima sellest, mis juhtus. Äh, see, kui me haigla ehitame, ei tähenda ju seda, et me soodustame haig-, haiguste levikut, aga kui haigla olemas on, siis on ju tore. niisiis, teiseks öeldakse, et me õõnestame äh, riigipoolse laenamise süsteemi, sellepärast et kui see süsteem paigas on ükskord, siis see tähendab, et riik võib oma võlad maksmata jätma ja jätta ja selline lähenemine on ka vale, selle süsteemi eesmärk on äh, aidata liikmesriigil toibuda ning ta äh, maksab oma võlad ära, võib-olla ainult tal läheb selleks kauem aega vaja ja see, mida OSCD peasekretär ütles, on väga huvitav, et kui mõned otsused oleks poolteist aastat, kaks aastat äh, tagasi langetatud, näiteks kui kogu Kreeka võlg oleks ära ostetud, siis me oleks väga palju raha kokku hoidnud nii et, et äh, selle süsteemi eesmärk on just võimaldada siis äh, seda, et ei tekiks täiendavaid kulusid ebakindluse tõttu. kui me kõneleme Äh, turul olijatest, siis turud soovivad, äh, nei-, nende jaoks loomulikult meeldivad olukorrad, aga samas nad soovivad äh, prognoositavust ja järjekindlust. ning see, mida härra peasekretär ütles, näitas ju ka seda, kas me arvame tõesti, et turud on rahul, kui nad aasta, poolteist aastat ei tea, millised reeglid kehtestatakse võlausaldajatele Eh, liikmesriikide võlausaldajatele, millises olukorras need võlausaldajad on. nii et, et mulle tundub, et need argumendid, mida vastuväidete toetuseks esitatakse, neid ei tasuks eriti tõsuseks, tõsiselt võtta, me ei saa öelda täie kindlusega, et ükski euroala riik enam raskustesse ei satu. inimesed räägivad Itaaliast, Hispaaniast, Portugalist, teistestki ja meil on vaja selget juriidilist süsteemi, mille üle me peaksime kõik ühiselt mõtlema ning äh, siis äh, veel üks probleem. no kui me räägime seosest selle kaitsesüsteemi vahel ja selle vahel, kuidas äh, kõnealune liikmesriik demokraatlikult toimib, loomulikult ei saa lubada mingitel administraatoritel riiki juhtida. panna riik mingi välisorgani võimu alla see ei ole eetiline. tegemist on äh, meetmetega, mille osas ka liikmesriik ise läbirääkimisi peab ning nii et, et tuleb arvestada ka riigi demokraatiaga, aga ma arvan, et meil õnnestub leida praktilisi lahendusi, niisiis äh, see oli see, mida tahtsin täna öelda tänaksin äh, kolleege, kes on teinud muudatusettepanekuid. Äh, ma olen äh, variraportööridele juba näidanud kompromissettepanekute projekti ning loodame, et meil õnnestub siin selles vallas edu saavutada, aga meie huvides ei ole eriti aega raisata, sellepärast et me lihtsalt ei suuda kiiresti reageerida, kui parlamendina muidu äh, ja Ecofin võttis oma seisukoha vastu juba üsna ammu ja kui meie siin parlamendis tahame nende raportitega teatud ideesid propageerida, eh, siis meil on vaja alustada läbirääkimisi ning mida rohkem aega mööda läheb, seda väiksemaks meie läbirääkimispotentsiaal muutub, see on minu isiklik arvamus. aga ma arvan, et see arvamus on tegelikkusele väga lähedal, aitäh. Elisa. suur tänu, Elisa, palun aitäh no,, proua esimees. kõigepealt sooviksin ma kiita mitte ainult härra Koseltsi tubli töö eest, vaid äh, ma äh, hindan kõrgelt ka seda, kui dialoogi valmis ta oli kogu tööprotsessi käigus, mis puudutab tööd variraportööridega nagu kolleeg Koses juba ütles, see õigusloomeline tekst äh, nõuab väga ettevaatlikku lähenemist. miks? on selgelt näha, et äh, selle teksti elluviimine võib tuua kaasa selle, et äh, riik klassifitseerub riigina, kes on pankroti lävel ning eh, see oleks sõnum teistele riikidele, eh, kes on nõukogu liikmed või kes on eurorühma liikmed eh, ning nad võivad sundida seda riiki abi paluma. nii võib tekkida olukord, kus nagu me, nagu me nägime praegu Portugalis, Kreekas või Iirimaal tegemist on väga keeruka õigusloomelise tekstiga ning me peame väga-väga ettevaatlikud olema, eh, mis puudutab selle tagajärgi. nüüd muudatusettepanekutest. muudatusettepanekute eesmärgiks on see, eh, et me looksime seose kogu selle protsessi vahel ning selle vahel, mis juba olemas on. Eh, kui õigusloomeline menetlus, mis on niisuguse kaaluga, äh, tõepoolest äh, algab, siis ma sooviksin viidata siin kõigepealt muudatusettepanekule kakskümmend neli. Äh, siin on vaja järk-järgulist protsessi. kõigepealt tõhustatud järelevalve. sellele peaks järgnema siis kui protsess, kui riik on juba protsessile allunud, äh, tulemuste hindamine vastavalt makromajanduslikele näitajatele. Äh, kui protsess jätkub, äh, siis võib see tõepoolest jõuda ka ülemäärase puudujäägi menetluseni ning meil on vaja toetuda sellele protsessile, mis on välja töötatud kuuspaki raames me ei tohi tõugata riiki äh, pankroti eelsesse seisundisse. me peame äh, lähtuma juba välja töötatud kriteeriumidest ning kui riik on alles järelevalve all, äh, siis tuleb tema poolt tehtavaid samme hinnata, enne kui asuda järgmiste sammudeni. artiklis kakskümmend neli on sellest ka juttu ning ähm, sooviksin rõhutada ka seda, et riikidele tuleb anda kindlad soovitused. see puudutaks kõigepealt äh, kergemat järelevalvet ning kui järelevalvet on vaja karmistada, äh, siis äh, vastavalt olukorra muutumisele äh, tuleb hankida ka rohkem informatsiooni ning äh, muudatusettepanekutes, mis ma äh, olen teinud, on seda ka silmas peetud. see puudutab muudatusettepanekuid sada kakskümmend, sada kakskümmend kaheksa, sada kolmkümmend. väga oluline on toetuda kuuspakis välja töötatule seda tuleb silmas pidada riikidele soovitusi andes. riigile ei ole vaja anda kümneid erinevaid soovitusi, oluline on tagada soovituste sidusus. kui me riigile esitame nõudmisi, kui me seame riigi tõhustatud järelevalve alla, kui riigile kehtestatakse rangem kontroll, siis peavad riigile esitatavad nõuded olema vastavuses ka äh, stabiilsus- ja kasvupakti tingimustega. vaja on tagada sidusus. mitte ainult sellepärast, et riik on keerulises olukorras, me lihtsalt ei tohi unustada kõike seda, mida varem on tehtud, varem antud soovitusi ning äh, see on väga keskse tähtsusega küsimus. võib juhtuda, et riik satub olukorda, äh, kus ta on sunnitud abi paluma just seetõttu, et teised riigid viivad ta nii kaugele. Äh, samas ei see tulevane rahastamise stabiliseerimise mehhanismus ehk siis see tugisüsteem, mis praegu juba olemas on, mõjuda riigi olukorrale halvendavalt, see peab andma positiivseid tulemusi. niisiis muudatusettepanekus sada kakskümmend neli nõuan ma seda, et riik, kes on juba raskustesse sattunud, saaks ka tagatisi selle kohta, et talle tõepoolest abi antakse, sest vastasel korral see riik lihtsalt jääb äh, turgude meelevalda ning äh, härra Kosest ma kahjuks ei leidnud ka siit selget sõnastust selle kohta, siin kahjuks ei ole selgelt kirjas seda, äh, kuidas kõiki äh, neid ideid konkreetselt ellu rakendada. Äh, ma leian, et äh, siin on vaja väga head kompromissi, et tekst oleks tasakaalus. ma, mul on kahju sellest, et peatükis üksteist ei ole sõnastus piisavalt üksikasjalik. tegemist on väga huvitava põhimõttega, millest siin juttu on, aga ma arvan, et siin on vaja äh, täpsustusi ning me vajame tasakaalustatud lahendust. aitäh! Um, suur tänu! ütleb proua esinaine, meil on aruteluks jäänud tund aega ja palju on veel teha. Karl, palun järgnevalt. suur tänu, Sharon! mõninga mõtted ALDE fraktsiooni poolt siin. kõigepealt tahaksin tänada meie raportööri, sellepärast et nii, nagu kolleegid on öelnud, on raportöör olnud väga konstruktiivne, hea arutelu atmosfäär on olnud selle, selle teema üle rääkimisel. ma arvan, et meie fraktsiooni peamine fookus on selleks, et järelevalve seire funktsioone tuleb äh, tugevdada, meie muudatusettepanekud jälgivad ka seda, et asju tuleks muuta enne, kui on liiga hilja enamikud muudatusettepanekud olen esitanud mina, ALDE fraktsioon mind toetab, nii et meil on väga sidus äh, vaade kogu nendele teemadele. üks küsimus, äh, mida juba puudutati, on see, kuidas täpselt nõukogu hääletusprotsessi arvesse võtta äh, ning kuidas kuues õigusalase pakti, paketiga seotud asju äh, ka nõukogu vaatleb, äh, seal on pa-, päris palju lehmakauplemist olnud näha ja seetõttu ma arvan, et see äh, ümberpööratud hääl, enamushääletus oleks vaja rakendada nõukogus selleks, et vajalikke otsuseid võetakse vajalikul hetkel vastu. edasi, mis puudutab esimest otsust, see tähendab, et tõhustatud seire oleks riigile rakendatud Mm, komisjon võiks selle algatada ja ma arvan, et äh, selles kontekstis on oluline see, et isegi nõukogu ei ole olnud selle menetluse vastu, äh, on menetlus kuueses õigusalases paketis, äh, see tähendab, tänases õiguslikus raamistikus on juba olemas seire kohta mm, sätteid, kuidas komisjon peab käituma, enne kui meetmeid hakatakse võtma me ei ole väga selgelt äh, defineerinud, mida tähendab täpselt süvauuring riigi kohta siin, aga äh, komisjon kindlasti ei pane tõhustatud järelevalve alla mitte kedagi, kellel puhul see ei oleks äh, põhjendatud. nii et komisjoni esmast ettepanekut selle menetluse osas me ei muudaks edasi oleme teinud äh, ettepaneku selles suhtes, et öelda, et järelevalvet tugevdada, selleks oleks vaja äh, kohustuslikuks äh, teha mm, need ettepanekud, et me ei ütleks mitte, et komisjon võib võtta mingeid meetmeid, vaid ta peaks seda tegema. tundub, et see võiks olla detail, aga tegelikult on see väga olulise tähtsusega. edasi oleme teinud veel äh, kuue, kuus punkt kolm osas siin ettepaneku selleks, et äh, liikmesriikide survestamine oleks võimalik, kes ei äh, kohaldumisprogrammide raames koostööd teha ei taha. mis puudutab äh, peatükk üksteist küsimust, siis meie fraktsioon näeb seda head ideed selle ettepaneku taga, meie küsimus on ainult, kas peatükk üksteist sisseviimine siin on praegu õigeaegne ja õiges kohas Need liikmesriigid riigid, eh, kes just Lõuna-Euroopas on täna eh, turgude mm, surve all, eh, kui me räägime nende maksejõuetusest, siis kindlasti turud neid enam üldse ei usalda, nii et ma arvan, et praegu ei oleks nendele, mm, praegu ei ole ka turgudele väga heaks signaaliks anda, et need konkreetsed riigid järelevalve alla lähevad, sellepärast et nii kaob usaldus täielikult. seetõttu on meil teatud reservatsioonid siin peatükk üksteist suhtes, kuigi pikaajaliselt et eh, pikas plaanis võiks see olla hea mõte, praegu ilmselt ei oleks seda väga tundlikku teemat eh, mm, mõtet siin puudutada järgmine teema, mis puudutab fiskaalleppe äh, kaasamine kahesesse erinevasse õigusalasesse paketti, me oleme nõus sellega selleks, et sidustada rohkem Euroopa Liidu õigusakte, edasi struktuursed defi-, puudujäägid, me juba rääkisime eelmisel kohtumisel sellest, me ei peaks ilmselt äh, andma sellist signaali, et me null koma viis protsenti puudujääki lubame aga äh, fiskaalleppest peab kinni pidama, paljud ütlesid teist äh, seda, ma olen ka sellega nõus, äh, seda peaks sul arutama. Lõpuks koordinaatori nimel tahaksin veel esitada neli ettepanekut. kõigepealt Silvi tahab rõhutada seda, et me peaksime olema mm, äh, mm, sidusad selles osas, mida me kuue, kuueses õigusalases paketis oleme juba ette pannud Äh, see tähendab seda, et me väldiksime erinevaid äh, lõhesid ja auke selles õigusaktis, äh, aga samas peab olema komisjonil loomulikult võimalik kasutada õiglaselt neid meetodeid, mida me neile välja pakume. edasi arvab Silvi, et uued radikaalsed mehhanismid võivad põhjustada vääritimõistmisi, ning olukord finantsturgudel on loomulikult seal kõige taustaks. ta viitab ilmselt sellele, mida minagi rääkisin, nimelt peatükk üksteist, Äh, samuti äh, võlalunastusfond, äh, ütleb Al-, arvab ALDE fraktsioon ka, oleks miski, millest meil oleks põhjust siin rääkida. see võlalunastusfond oleks ilmselt usaldusväärne kriisi lahendamise meetod me saaksime niimoodi kriisist üle, ehm, hoolimata tänaste turgude äh, ja reaalmajanduse signaalidest. edasi Silvi tahab äh, ka rõhutada, et tänased liikmesriigid, kes äh, raskusi kogevad, äh, nüüd ütleb kõneleja, et ta ei saa seda teksti lugeda korralikult, sest see on liiga keeruline. ah jaa, siiski ütleb kõneleja, tegemist on maksudest kõrvale hoidmisega, kas võiksime ka selle küsimuse siin tõstetada jah, ilmselt äh, õiges kontekstis me toetaksime kõik seda ideed. see on siis kõik minu poolt ja ka koordinaatori poolt, aitäh! suur tänu! suur tänu, proua esinaine! rõhutaksin kõigepealt, et äh, ma äh, toetan tõhustatud majandusjuhtimist Euroopa äh, Äh, euroalas, ütleb härra Epnik, äh, ja seetõttu ma teeksin muudatusettepanekuid nii härra Kausesi kui ka proua Ferreira raportite mm, suhtes ja tooksin mõned neist välja. kõigepealt äh, Kausesi raportis ma juba eel-, meie eelmisel EKONi kohtumisel rõhutasin, et mitmeid ettepanekuid, mida härra Kauses tegi, saame me ka toetada. Mm, mul on hea meel, et mitmete ettepanekute ja kompromisside suhtes endiselt kehtib minu muudatusettepanekusse sada kaheksateist rõhutan ma seda, kui oluline on aruande kohustus liikmesriikide osas, kes on makromajanduslike kohaldusprogrammide raames toimivad. see oleks võimal-, võimalus finantsraskustes liikmesriikidel tagada ka õiguslik kaitse. kakssada kakskümmend üheksa muudatusettepanek siin lisab, et kui liikmesriik ei ole nõus oma eelarvealast suveräänsust ära andma, siis oleks tal võimalus ka euroalast lahkuma, lahkuda ja komisjon ja Eurogrupp peaks äh, siis panema paika praktilised äh, sammud, kuidas äh, väga sujuvalt ja, ja võimalikult ähm, tõhusalt lahkuda euroalast. edasi Ferreira raporti muudatusettepanekut lõigetes kuuskümmend viis ja sada üheksakümmend kaks pakun ma välja, et äh, avaliku võla äh, plaanid äh, peaksid või riigivõlaplaanid peaksid olema ka siis komisjonile edastatud ja kui vajalik, siis komisjon edastab riikide eelarvekavade kohta arvamuse ja seal hinnatakse, kas need soovitused, mida liikmesriikidele on antud Euroopa mm, majandusjuhtimise poolaasta raames, eh, on olnud õiglased. üheksakümmend kolm ja sada seitseteist muudatusettepanekut, eh, nendes ütlen ma, et komisjon peaks eh, vaatama, mm, saatma need muudatusettepanekud liikmesriikide parlamentide ette ning äh, liikmesriikide parlamendid saavad enamushääletusel otsustada, kas see on õiguslikult äh, siduv, need ettepanekud liikmesriikidele või mitte. see oleks äh, pakutud meetmete legitiimsuse ol-, rollilt oluline. kakssada kakskümmend kolm muudatusettepanek minu poolt räägib sellest, et komisjoni arvamused peaksid olema avalikud, Mm, välja arvatud juhul, kui Eurogrupiga konsulteerides äh, komisjon otsustab teistmoodi. samuti eelarvekavade hindamine ja väljavaated euroalas peaksid olema ka komisjoni poolt hinnatavad. Äh, suur aitäh! Äh, Liisa raporti kohta olid need kommentaarid nüüd jah. aja säästmise huvides olen sellega nõus, edasi Jean-Pauli raport ja Sven saab sõna suur tänu, proua esinaine. Äh, lühidalt äh, teen, sest ma ei taha äh, korrata neid asju, mida juba on öeldud, aga kõigepealt meie muudatusettepanekud panevad ette, et kõigepealt me põhilise, põhilist komisjoni lähenemist selgitada edasi, toetame, kuidas siis tegeleda liikmesriikidega, kellel, kes on tõsistes raskustes. oluline on see, et õiguslikku selgust on vaja tugevdada, kuna nende meetmete demokraatlikud äh, äh, mõjud võivad olla olulised, seetõttu on hea, et, äh, et see määrus on ette pandud komisjoni poolt. teiseks, me arvame, et paralleelsete menetluste koormust tuleks vähendada, praegu me seda näeme, sellepärast et ei ole ju põhjust mm, aruannet äh, teha Troikale, edasi äh, tasakaalutamise menet-, tasakaalutuse menetlused, ähm, eelarve puudujäägi kõrvaldamise menetlused ja nii edasi, ähm, oleks oluline neid protsesse lihtsustada, aga loomulikult aruandekohustus on oluline ja tasakaalutusi tuleb ka hinnata. Äh, edasi meie muudatusettepanekud, nendes pakume me välja, et tasakaalustamist on vaja teha mitmel korral. kõigepealt, kus võimalik, on fiskaalleppe eh, ettepanekud vaja siduda ka meie praeguse tekstiga ja ma arvan, et see on parlamendi jaoks suur šanss eh, tuua, eh, tasakaalustada valitsustevahelisi lähenemise. loomulikult Liisa raportis on seda ka aga ka Jean-Pauli raportisse mahub see kindlasti sisse ja see peaks olema parlamendi ühtsetes huvides, et äh, tagada seda, mm, et äh, fiskaallepe äh, oleks siia teksti integreeritud ning ma toetan ALDE fraktsiooni arvamust selles osas. edasi toetan ma ka seda, mida teie pakkusite välja mm, võlalunastusfondi osas, ma arvan, et see on väga oluline äh, tööriist, et vanade võlgade koormaga toime tulla. selle, seda kindlasti ei saa märkamata jätta ja ma arvan, et äh, loomulik äh, idee on siin võlalunastusfondi tutvustada selles tekstis, selles osas äh, ning tõstatada ka vanade võlgade koorma küsimus edasi pakume me, et hinnangu raamistikus äh, ning makromajandusliku kohaldamisprogrammide raames Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend eesmärgid tuleks äh, hinnata ja nendel eesmärkidel peaks olema tugev äh, roll. edasi, et äh, negatiivsed ülekandemõjud tuleks arvesse võtma roh-, arvesse võtta rohkem ning negatiivseid mm, mõjud äh, ei ole kindlasti mitte ühepoolsed, sest äh, üks kriisis olev riik äh, paneb ka teised kannatama, jah, aga on tõendeid ka selle kohta, et teised riigid mõjutavad negatiivselt raskustes olevaid riike, näiteks kapital põgeneb nendesse riikidesse või seal suureneb maksudest kõrvalehoidmine, me oleme seda täna näinud, nii et kindlasti nende küsimustega ja negatiivsete ülekandeefektidega tuleks tegeleda. veel üks põhimõte, mida ma olen püüdnud siia sisse panna, on see, et rohkem peaks olema läbipaistvust äh, kriisiga, kriisis riikidega tegelemise osas. sest äh, lõppkokkuvõttes äh, võtmedokumendid Äh, avaldatakse äh, Financial Timesis äh, või üldse ei avaldata. ma arvan, et see dokumentide avaldamise mm, nõue kahjustaks turgu. ma arvan, et et ohtlik on tegelikult see, kui ükskõik, kes neid dokumente avaldab, äh, äh, vaid me peame regulaarselt ja läbipaistvalt äh, dokumente avaldama. ma arvan, et kriisis olevatel riikidel ja raskustel olevatel riikidel on õigus läbipaistvalt saada ligipääs kõikidele dokumentidele ning nad peavad saadma mm, andmeid enda kohta Need dokumente tuleb koostada ka vabakondade ja sotsiaalpartneritega arutelul. Need on põhimõtted, mis on IMF-i raamistikus juba sätestatud, IMF on äh, selles osas oma õppetunnid saanud ja ma arvan, et Euroopa ei peaks kindlasti mitte langema madalamale põhimõtetest, mis on IMF-i raamistikus juba paika pandud. niisiis, ma arvan, et peaks olema kohustuslik dialoog oluliste osapooltega ning maksimaalset läbipaistvust tuleb tagada. niisiis ma ei taha siin veel rohkem detaile välja tuua, aga oluline on minu arust see, et me püüame saavutada võimalikult laiapõhjalise kokkuleppe nendes küsimustes, eriti just Äh, suurtes raskustes olevatele riikidele, mm, et äh, nende jaoks oleks lisandväärtus, mida ei ole kuueses õigusalases paketis ja parlamendil täna on võimalus kindlasti Euroopa demokraatiat tugevdada kõikides nendes aspektides. ma arvan, et äh, mõjutatud riikides ka inim-, kodanikkond vaatab väga, väga selgelt meie poole, kas me asju parandame ma arvan, et mõningad Jean Pauli ettepanekud, aga ka teiste kolleegide muudatusettepanekud on äh, paljulubavamad ja, ja lubavad meid äh, minna samm edasi Troika missioonidel nähtust. suur aitäh, edasi Nicolas Šutis, palun, kuue nimel. proua esimees ma äh, tahaksin tänada raportööre ja ma kõnelen rohkem COSES-i raportist. Te ei ole suutnud meid veenda, et me peaksime muutma oma seisukohti nende kahe määruse osas. meie oleme nende vastu. mis puudutab muudatusi nelikümmend seitse ja nelikümmend kaheksa, mis ma ise esitasin ja ka kahe sotsiaaldemokraadi poolt, nendes muudatustes öeldakse, et Rahvapartei peab tagasi lükkama komisjoni ettepanekud meie kohustus äh, on seda teha, sellepärast et me peame tegema lõpu äh, nendele meetmetele. me leiame, et Euroopa Parlament peab need ettepanekud tagasi lükkama äh, mis puudutab meid, siis kui me kõnelesime majanduse juhtimise paketist ja siis ka sellest kahesest õigusloome paketist, millega kuuest õigusloome paketi tahaks veelgi karmimaks teha, me ütlesime, et me oleme radikaalselt vastu, sellepärast et me leidsime, et see oli va vale reaktsioon kriisile. nüüd on asi veelgi rohkem sedamoodi. ning äh, üks põhjus on veel meil on nüüd juba käegakatsutavad tulemused äh, nendest meetmetest. vaadake, mis juhtus Kreekas ja Portugalis, sama võib öelda ka Iirimaa kohta, meil on olemas arvud ning võib-olla isegi Hi Hispaania puhul. ning äh, Äh, homme, kui toimuvad kõnelused Troikaga, siis äh, meil on võimalik neid erinevaid lahendusi analüüsida ja vaadata, milliseid tulemusi nad annavad. nii et, et arvestades praegust asjade seisu, me leiame, et nii majanduslikult kui ka poliitilisest vaatevinklist tuleb need ettepanekud tagasi lükata. ma ei taha kulutada liiga palju aega. Kosessi raporti kohta ütleksin järgmist eelneva arutelu käigus äh, meil valitses siin üks äh, eriarvamus või arusaamatus, võib-olla ma ei väljendanud ennast eriti selgelt. ma kordaksin, mis ma ütlesin, ma olen muudatusega kolm nõus, teisisõnu, me peame kustutama need sätted, mis ütlevad, et riik, mis ei käitu distsiplineeritult, Äh, sellele riigile võetakse ühtekuuluvusfondi vahendid ära. raportiga, raportööriga olen selles osas nõus, nii et, et tahtsin selle selgelt välja öelda, et mingeid arusaamatusi ei oleks. me oleme esitanud ka konkreetsed muudatusettepanekud ning kui te vaatate neid äh, konkreetseid muudatusettepanekuid üksikasjalikult, siis te näete, Äh, siis äh, üksikasjalikumalt seda, mida ma just siin praegu ütlesin, nii et kordaksin veel kord seda, mida ma olen varem öelnud, ma leian, et Euroopa Parlament peab sellesse asjasse suhtuma väga tõsiselt ning peab äh, mõlemad määruse ettepanekud tagasi lükkama, aitäh! aitäh! Ehm, ma tahaksin nüüd selgituseks öelda, et nüüd läheme lisaraporti juurde, siis saavad sõna variraportöörid, kes ei ole veel sõna võtnud, mõned juba tegid seda, ning seejärel läheme nii-öelda vaba mikrofoni vooru juurde, kus saavad sõna võtta siis teised äh, komisjoni liikmed ja mõlema raporti osas ja seitse inimest on juba nimekirja saanud, niisiis Elissa, sinu raport nüüd. Ainult minut ähm.. aitäh, üks hetk. üks hetk, Werner tahab kaebust esitada. Äh, me kuulsime siin kahte äh, variraportööri asetäitjat, kui me niimoodi jätkame, siis siia enam keegi kohale ei tulegi, siin võibki siis teha äh, variraportööride kohtumise, kui meil ei ole siin piis-, võimalusi, et variraportöörid tõepoolest sekkuvad asja käiku. praeguse asjaga ei saa rahul olla. Äh, ma ei olegi ju siiamaani äh, Elisa raporti, variraportööridele sõna andnud. nüüd võtame Elisa raporti ja siis tulevad variraportöörid, nii need asjad meil ju käivad. Elisa, palun. Muito obrigada, Sra. Presidente. Tentarei ser breve aitäh, proua esimees, mina püüan lühidalt teha. me jaotasime temaatika kolmeks rühmaks, siin on muudatusettepanekud esimeses rühmas, mis käsitlevad sügavama poliitilise arutelu vajadust. siia rühma kuuluvad võimalikud kompromisslahendused näiteks mis puudutab äh, seda astet, mil määral on võimalik fiskaallepet äh, ellu rakendada. siin on juba algust äh, tehtud ning see kajastub ka raportis. siin on väga palju muudatusettepanekuid, mis on suunatud sellele, et tagada fiskaalleppe elluviimine. teisalt püütakse tagada suuremat sidusust meie tegevusega ning kuuspakiga. see on poliitiline arutelu ning see, mis raportis kirjas on, peab võtma arvesse mitmeid erinevaid aspekte ning äh, edasi tuleks siin roheliste muudatusettepaneku juurde kakssada kümme. Äh, siin on kõne all menetluse algatamine struktuurireformide äh, osas, investeeringute osas, see peaks toimima samal ajal, kui viiakse läbi ülemäärase eelarvemenetlust, see on huvitav ettepanek, aga ma leian, et see vajab edasist arutelu. ning siis tuleb otsustada, kas seda toetada või mitte. ning äh, kolmas oluline punkt puudutab artiklit kaheksa komisjoni tekstis komisjon loob väga karmi süsteemi lähteolukord on aga selline, et liikmesriigid, kes reeglitest kinni ei pea, on tõepoolest suures ohus, samal ajal kontseptsioon on väga udune. meil on vaja selget äh, teksti. samas me peame vältima liigset survet riikidele äh, kui tekib oht, et reeglitest kinni ei peeta ning ei ole mingeid kontrollivõimalusi, ei ole hindamisvõimalusi, siis sellega koosnevad väga suured probleemid. niisiis, minu arvates on kaheksas artikkel liigne. Need küsimused on juba mujal reguleeritud ning süsteem on piisavalt range selletagi. võiks ma leian, et see sõnastus, mis siin on, see on liiga udune ning sellest võiks loobuda. nüüd on meil jäänud punktid, mille osas ähm, meil oleks vaja leida ühine lähtepunkt. see on seotud menetlusega riigivõlgade puhul, riigivõlgade kustutamise puhul. paljud kolleegid on sellele ka juba viidanud meil ei ole vaja leiutada järjest uusi no, mehhanisme, kuidas tugevdada säästmist. meil on vaja leida lahendus, kuidas riigivõlgade eest vabaneda. ja kuidas seda täpselt teha, seda tuleb veel arutada. võlalunastusfondi mõte on väga huvitav. liberaalidega näiteks ähm, suhtuvad äh, sellesse äh, väga suure entusiasmiga, nad tahavad juba tervet äh, õigussüsteemi rajada selle toetamiseks. tegemist on väga tundliku teemaga ning seda ei saa niisama lihtsalt siia sisse tuua. meil on vaja leida õige tasand selle jaoks kas meil on vaja eurovõlakirju või puudutab see mm, muid tekste, kus oleks õige koht selle fondi jaoks? meil on vaja viia asjad ühisele nimetajale. kui me räägime riigivõlgadest, nende koordineerimisest, nende tähtaegade edasilükkamisest, Eh, siis eh, võib-olla oleks selleks vaja mingit agentuuri, mingit ametit. Eh, kui meil on vaja tõhusat mehhanismi, siis samas tuleb silmas pidada ikkagi ka seda, et me ei tekitaks mingit Pandora laegast. siis on veel terve rida muudatusettepanekuid, kus oleks võimalik leida kompromissid ning mis puudutab ähm, eelarvenõukogu ja muude äh, organite sõltumatust, siis nende kohta on tehtud terve hulk muudatusettepanekuid. minu arvates oleks mõistlik äh, leida tasakaalustatud äh, ajakava ning vähendada seda survet, mida komisjon püüab avaldada, selleks on tehtud ka terve hulk ettepanekuid, näiteks Mariann Tüssenilt, aga ka teistelt kolleegidelt minu arvates on võimalik leida siin kompromiss, äh, kui arvestada ka majanduspartnerite programmiga. tuleb täpsemalt äh, uurida, mis on majanduses tegelikult teostatav siinkohal oleks ka võimalik tagada suurem sidusus kuuspaki ettepanekute ja ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse vahel. silmas tuleb pidada mõju eelarvele. me ei tohi unustada, mida teeva, tehakse mujal ning meil on vaja tagada tõepoolest sidusus ja sünergia aitäh! aitäh ja Rahvapartei nimel nüüd Mariann. Eh, aitäh! sooviksin tänada raportööri nende dokumentide eest, mis me saime see hõlbustab meie tööd oluliselt ning nende põhjal on võimalik ka asjalikumat arutelu pidada. Eh, kõigepealt esimese rühma küsimused, millele raportöör viitas, eh, öeldes, et siin on vaja põhimõttelist poliitilist arutelu. Eh, esimene punkt puudutab artiklit neli. küsimus, mis fiskaalleppest tegelikult tuleks üle võtta Eh, siin me esitasime, eh, siin me näeme vägagi kaugele minevaid muudatusettepanekuid, eh, alates sellest, et võtta üle terve võla, terve mm, fiskaallepe kogu sisuga. samuti tuleb defineerida, milline on tasakaalus eelarve, milline on eelarve, mis ei ole tasakaalus. ma näen, et siin on tõepoolest käimas arutelu kolleegide vahel me ei taha sõna-sõnalt üle võtta seda, mis on fiskaalleppes kirja pandud. meie fraktsioon soovib seda lähemalt analüüsida, mida tuleks üle võtta. ja kui meil õnnestub saavutada ka muudes punktides kokkulepe, siis siin on koht, kus me võiksime järele anda ning mis puudutab ühte protsenti, poolt protsenti, siis selle punkti võiks välja jätta see ei peaks niisuguse põhimõttelise teksti puhul olema nii täpselt paika pandud, et me võime ka mujal seda sõnastada. vastasel korral oleksid osadel kolleegidel raskused kogu teksti aktsepteerimisega. kui me räägime organitest, siis neid on meil tõepoolest vaja. hinnang, see on kahtlemata oluline ning liikmesriikidele on vaja anda kindlad eeskirjad koos arvuliste näitajatega. meil on vaja ka korrektuurimehhanismi. samuti on vaja täpselt ära näidata korrektuuride maht, nende ajakava, meil on vaja töötada kuuspakile, mis puudutab eelarve eeskirju ning äh, samuti äh, tuleb arvestada liikmesriikide konkreetsete eeskirjadega. siis on meil võimalik leida konkreetseid lahendusi. Äh, lahendusega peab arvestama üldise taustaga. olulised on need organid, kes hindavad liikmesriikide olukordi, ka selle, olukorda, selle kohta on meil mitmeid muudatusettepanekuid, vahel me peame õigeks delegeeritud õigusakte, kohati on meil muud arvamused kui me juba töötame eh, selle punkti kallal, siis oleks meil vaja eh, tööd kiirendada ning me võiksime eh, määrusesse võtta üle mitmeid punkte varasematest dokumentidest. kui me anname komisjonile õigusi delegeeritud akte vastu võtta, siis võiksime me komisjonilt nõuda ka seda, et ta teeks ettepaneku Äh, koostada nõuete nimekiri ja selle võiks määruse teksti võtta ning äh, sellele võiks järgneda veel äh, täiendavaid samme, kuid see on, see muudab asja keerulisemaks. nüüd artikkel viis. meil on siin põhimõtteline muudatusettepanek ma jagan siin aga raport, raportööri muret äh, selle üle, et tegemist on liiga kaugele mineva äh, muudatusettepanekuga. Äh, siin on tegemist tervelt uue algatuse sissetoomisega roheliste poolt. siin on juttu mitte ainult eelarvest, vaid paljudest muudest punktidest. tegemist on menetluse väga põhimõttelise muutmisega. see läheb sisuliselt liiga kaugele, kuid ma leian ka et siin tuleks üldse vaadata, kas kõike on võimalik mõõta ühe mõõduga ja kui me peame silmas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ning eelarve eeskirju, siis siin ei ole võim-, võimalik neid kõiki ühte, ühe punkti alla viia. nüüd siis artikkel kaheksa ka siin on tegemist olulise punktiga. proua Ferreira ütleb, et ta ei saa seda toetada, sest sellisel juhul saaks komisjon liiga suured volitused. kui mina seda teksti loen, siis ma tõepoolest näen, et komisjon saaks väga palju võimalusi ise oma suva järgi otsustada. siiski ma ei kustutaks seda punkti maha, vaid ma teeksin ettepaneku, et komisjon esitab ettepanekuid Neid ettepanekuid arutatakse äh, nõukoguga, võib-olla eurorühmaga, äh, nende liikmesriikidega, kes kuuluvad euroalasse äh, ning võib-olla saaks raportöör teksti sellises suunas muuta kui on kõne all rohkem kui üks liikmesriik, kui on juttu kogu euroalast, siis võiks küsimust arutada ka parlamendis. siis raportööri küsimus kohaldamisala kohta artikkel kolm, kaks, kaks, kolm, kolm, kaks, kolm. siin on vaja täpsustust, kui liikmesriik ei saa aasta lõpus esitada eelarvekava, eh, siis tuleb leida hädalahendus võib-olla ajutise kaheteistkümnendiku näol osad nõuavad siin äh, ka keskvalitsuse sissetoomist. võib-olla no, äh, võiks me arutelu käigus seda punkti veel lähemalt uurida, sest siia tuleb juba sisse föderaalriikide föderaalse ülesehituse äh, küsimus. nüüd siis artikkel üksteist kolm siin on kõne all võlgade kustutamine. mis nüüd seda punkti puudutab, eh, siis eh, meie ei toetaks siin eelarvekava eh, koostamist, vaid me leiame, et liikmesriik peab selgelt oma seisukohad teatavaks tegema, et seda oleks võimalik arutada ka teistel liikmesriikidel, kuid see ei ol-, pea seisma kirjas juba eelarvekavas. kindlasti peab olema tagatud teatud järelevalve, kuid ma arvan, et fiskaalleppe sõnastus on täiesti piisav meil ei ole vaja eelarvekavasse sisse panna seda punkti. nüüd siis artikkel kuus, see puudutab ajakava, ka siin on meil mitmeid muudatusettepanekuid, proua Ferreira. raportöör sooviks alguspunkti ettepoole tuua, meie arvates on see liiga varane aeg meil on vaja faktidele põhinevat majandusprognoosi no, ning eh, kui eh, seda nõuda liiga vara, siis võib juhtuda, et liikmesriigid tuginevad vananevad, vananenud andmetele ning see oleks kahjulik. viieteistkümnes oktoober oleks meie arvates sobilik aeg. kui komisjon eh, soovib siin midagi veel muuta, siis kolmekümnenda oktoobriga võiksime me ka nõustuda edasise muude muudatuste osas veel viieteistkümnes november, siis jääks parlamentidele veel kuus nädalat. enne kui plaan jõuab liikmesriikide parlamentidesse, peab olema selge, et neil on ka tõepoolest aega seda arutada ning ähm, komisjonilt komisjon saab anda arva-, saab esitada arvamuse ainult sellisel juhul, kui on tegemist mingite vigadega, vastasel korral ei ole vaja mingeid dokumente koostada, see oleks liigne eh, halduskoormus. Eh, nüüd siis võlalunastusfond. Eh, minu isiklik arvamus on see, et et mul ei ole mitte midagi selle, sellise fondi vastu, see võib tulevikus olla vägagi vajalik, kuid siinkohal seda mainida eh, ilma täpsemalt määratleda, kuidas see peaks toimima hakkama, oleks väga julge samm. see ei ole seotud järelevalvega ning eh, ma arvan, et meil on vaja tegeleda eh, vanade võlgade lahendamisega, seirega ning ma arvan, et me ei tohiks siin tekitada segadust. Ehm, siin on veel ligi kaksteist sõnavõttu ootamas ehm, ning ehm, proua Tyson ütleb, et ma jätan siinkohal pooleli, kuid Rahvapartei nimel mul oleks siiski vaja käsitleda neid küsimusi, mis on väga olulised ning millele viitas ka raportöör. ma vabandan, aga kõik tahavad sõna saada ja hetkel juba vaba mikrofoni voor jääb ajakavast välja, niisiis Raimond. Äh, aitäh, Sharon, kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. me oleme just alustanud läbirääkimisi. kõigepealt meie liberaalid üldiselt toetame kõiki muudatusettepanekuid, mis tugevdavad Euroopa Komisjoni volitusi Mm, selline on olnud liberaalide suhtumine juba mitu aastat järjest ja tahaksin teile meelde tuletada, et me ei ole siin praegu silmitsi poliitilise me ei ole silmitsi ütle, üksnes majanduskriisiga, vaid ka poliitilise kriisiga ja meil on vaja komisjoni volitusi tugevdada, sellepärast et kui me seda ei tee, siis äh, lähevad asjad edasi nii, nagu ikka valitsused teevad, nii, käituvad nii nagu siiamaani. kui me jätkame nii, nagu me varasematel aastatel oleme käitunud, äh, siis me ei saa vältida sellist riskantset käitumist äh, populistlike valitsuste poolt Äh, mõned liikmesriigid tahavad komisjonile nõukogus anda suurema sõnaõiguse. mina ei saa aru, kuidas on inimesi, kes äh, et nõukogul oleks suurem sõnaõigus. Äh, sest et nõu-, nõukogus ei julge keegi ju mingeid samme astuda, sest kardetakse, et ise kannatatakse nende järgi, läbi siis järgmisena nüüd meie toetame igatahes ka neid äh, muudatusi, mis tahavad tugevdada Euroopa Parlamendi volitusi. me soovime rohkem tero-, demokraatlikku äh, aruandekohustust, rohkem dialoog siin selle koja komisjonides ning mina isiklikult esitasin muudatuse, kus ma nõuan äh, Euroopa Komisjonilt rohkem demokraatlikku legitiimsust. Euroopa Komisjon peaks valitama Äh, selle koja liikmete poolt. ning äh, niisiis me peame saatma signaali, et me soovime rohkem demokraatlikku leg legitiimsust, sellepärast et mulle tundub, et viimastel aastatel on äh, Barroso lihtsalt kriisi otsustavate hetkedel kuhugi kadunud. meie liberaalid toetame ka kõiki neid muudatusettepanekuid, mis nõuavad suuremat läbipaistvust toon siin mõned näited. ning äh, läbipaistvus äh, peaks äh, kehtima ka regionaalsel tasandil, näiteks föderaalse struktuuriga riikides, kus regioonidel on suur roll. ma tooksin ühe näite. eile toimusid Andaluusias valimised, tegemist on ühe suure regiooniga Hispaanias. miks meil veel ei ole Hispaania valitsuse poolt esitatud eelarvet, sellepärast et eile olid Andaluusias valimised. igal pool on äh, valimised, paljudes riikides on valimised. meil on vaja, et äh, komisjon saaks aktiivselt jälgida ka regionaalseid eelarveid Eh, sellepärast, et kui riigil ei ole eelarvet, siis ta seab ohtu eh, kõigi eh, liikme, kõik teised liikmesriigid ja Hispaanial ei ole eelarvet sellepärast, et valimised olid. mis puudutab nüüd sotsiaalpartnerite alaseid muudatusettepanekuid, siis me teame, et riiklikul tasandil on sotsiaalpartnerite roll väga oluline, aga meie fraktsioonis tuntakse muret selle üle, et kas ikka on vaja nende rolli veelgi suurendada, niisiis ma Äh, sisuliselt äh, praegu saaksid sotsiaalpartnerid äh, blokeerida meie kokkulepped, nad saaksid muuta meie otsuseid. ALDE fraktsiooni jaoks oleks see joon, mille, piir, millest üle ei minda ning sotsiaalpartnerid ju, kui nad tahavad suuremat rolli õigusloomes, siis nad võivad ju valimistel kandideerida. ning lõpetuseks Äh, veel mõned asjad, kõigepealt äh, me peaksime äh, suhtuma ettevaatlikult maksujõuetuse institutsionaliseerimisele euro, euroalas majandusalastest kirjutistest on selgelt näha, et ajaloos ei ole kunagi juhtunud niimoodi, et üks riik läheb pankrotti ja see kuidagi teisi ei mõjuta ma olen pisut muret selle, mures sellepärast, et erainvestoritest saavad siis äh, riigivõlakirjade allutatud omanikud äh, kui me lepime, kui me nõuame nendelt siis selliseid vabatahtlikke väärtuse kärpeid ja avalikult sektorit ei nõua, siis erainvestorid lihtsalt enam ei investeeri sellistesse riikidesse. ja me leiame ka, et võlarahastusfond on äh, tõesti hädavajalik sellest, et praegustest probleemidest jagu saada. suur aitäh! aitäh, Dirk juba sai sõna. Philipp, sina oled järgmine. aitäh äh, äh, Sven, võib-olla teile tundub, et Sven juba pidas minu sõnavõttu ära, aga tegelikult ei ole nii. Äh, ma teisalt tahtsin öelda sama asja, mis tema ütleski, aga mul on mõned küsimused ka. Äh, kui te viitasite nõukogule kui sõprade rühmale, siis ma kutsuksin teid üles ettevaatusele. me ei tohiks äh, kunagi unustada, et nõukogu liikmed on valitud ikkagi ametisse ja ma austan neid väga, sest mõned nendest on ka rohelised. aga neil on demokraatlik eh, legitiimsus ja meile muidugi ei meeldi see lehmakauplemine, sellega ma olen nõus, aga aga kui me hakkame ütlema, et nõukogul ei ole mingit legitiimsust, siis see küll ei lähe. nõukogul on legitiimsus ja, ja mõnes mõttes palju suurem legitiimsus kui Euroopa Komisjonil, nii et, et mina siin ei materdaks seda nõukogu liialt. teiseks, Mariann, kui sa rääkisid sellest, et et riiklikud reformide kavad on hoopis mingi muu asi. selles asi ongi ju. sa oled ise olnud valitsuse liige ja sa tead, et äh, eelarvedistsipliin ja investeerimisdistsipliin ei ole üldse mingi distsipliin. niisiis äh, inimesed äh, lihtsalt naeravad nende kohustuste üle, nad ei tee, mida peaks tegema. ning seetõttu me oleme algusest peale nõudnud, et me peame Äh, äh, nende kohustuste äh, taset tõstma, nii et, et et eelarveteemalistes aruteludes ka nendest asjadest räägitakse ning ma tahaksin juhtida teie tähelepanu nendele eelarvealastele soovitustele, mida komisjon esitab. väga paljud nendest soovitustest puudutavad sotsiaalpoliitikat, pensionipoliitikat ja nõnda elati, nõnda edasi, nii et, et komisjon tegelikult tegeleb asjadega, mis ei ole otseselt eelarvelise iseloomuga. nii et, et ma arvan, et selle asemel, et me seda seost eirame, me peaksime sellele seosele just rõhuma. me teame, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia juriidilises mõttes on üsna nõrkadel alustel, me teame, et komisjon sellega tegeleb aga meil on vaja palju selgemat õiguslikku alust sellele kõigele, selleks et me saaksime need kohustused palju kindlamale äh, alusele panna, aga me ei pea ootama, kuni see aeg kätte jõuab, selleks et kutsuda liikmesriike üles õigesti käituma. ma ei taha, et kui me siin äh, eelarveprobleeme üritame lahendada, Äh, siis need meetmed, mida me rakendame, äh, mitte üksnes ei kahjusta, vaid on otse risti vastu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidele. niisiis äh, e-, see strateegia ja eelarvepoliitika, neid tuleks paralleelselt sõeluda, nii et, et me näeksime, et see, mida me teeme eelarve vallas, aitab kaasa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisele niisiis, äh, minu arvates demokraatlik legitiimsus on täpse, äh, on äärmiselt oluline teema, ma olen korduvalt öelnud, et me peame nõudma kõikidelt äh, inimestelt väga suuri jõupingutusi ja selleks on meil vaja väga tugevat demokraatlikku legitiimsust ning mis puudutab fiskaallepingut, siis selles puudub täielikult see paindlikkus, mis meil on vaja selleks, et masinavärk katki ei läheks. Äh, kui me kõneleme pankadest ja homme arutame krediidi, äh, kapitalinõuete direktiivi neli, äh, siis me soovime, et meil oleks rahanduses asjad korras, aga selleks, et nad korras oleks, on meil vaja õiget teed ja kui seda õiget teed ei ole, siis me võime kuskile toppama jääda ja majandus võib kuskile toppama jääda nii et, et eh, see õige tee leidmine on väga oluline ja seda eh, ei ka selleks, et me jõuaksime sellisest eh, probleemsest olukorrast korralikku olukorda, selleks on vaja aega, kui me ei taha majandust ja ühiskonda kahjustada ja seetõttu meil on tõ tõesti on vaja paindlikkust mitte ainult reeglites, vaid ka selles, kuidas komisjon neid reegleid kohaldab ning äh, kui me selles osas võime kindlad olla, siis saame ka üksmeele äh, muudes küsimustes. kes oleks võinud arvata, et kaksteist lehekülge dokumenti nii palju arutelusid esile kutsub ja viimane variraportöör on nüüd siis Miguel Portas ja siis ülejäänud aeg jääb siis äh, vaba mikrofoni vooruks. niisiis, Miguel, palun Eh, eh, aitäh, ma tõepoolest püüan lühidalt teha. meie esitasime muudatusettepaneku, mis puudutab komisjoni mõlemas määruses ning tegelikult me oleme väga kriitilised kogu selle temaatika suhtes, mida me siin praegu arutame miks me sellisel positsioonil oleme, sellel on kindlad põhjused. kõigepealt see, et mõlema määruse eesmärk on selles, et majanduse koordineerimise paketti muudatusi teha. see see tähendaks muudatusi kogu majanduse koordineerimise tegevusse. siin on tegemist väga mitmesuguste aruteludega. ma olen nõus raportööriga Elisa Ferreiraga selles punktis, mis puudutab artiklit kaheksa. ta on komisjoni teksti vastu ning meie toetame seda. kõne all on riski Äh, riskiküsimused ning äh, viimane, mida me praeguses olukorras vajame, on udused kontseptsioonid äh, selle osas, mis puudutab liikmesriikide karistamisi, just selliste liikmesriikide karistamisi, mis on nagunii juba väga raskes olukorras. minu teine märkus puudutab roheliste ettepanekut artikkel muudatusettepanek kakssada üheksa. siin tehakse ettepanek et investeeringuid puudutavates peatükkides ning töö, riikide tööhõivekavades äh, on vaja ka olukorra analüüsi see võiks olla huvitav, näiteks mis puudutab Saksamaad. kuid küsimus on ju tegelikult selles, et kogu majandustegevuse koordineerimise pakett on mm, koosneb kahest aspektist, majanduskasvust ja kokkuhoiust. siin ei saa otsustada strateegilise eesmärgi üle. see on tegelikult küsimus. siin räägitakse kogu karistusmehhanismist, kuid tegelikult ei lahendata sellega mitte mingisuguseid probleeme. nõutakse, et Portugal näiteks investeeriks aga kogu kontekst on tegelikult ju majandusseisak ning seetõttu jõuame olukorda, et meil tegelikult ei ole vahendeid. ning lõpuks viimane märkus, see puudutab äh, võlalunastusfondi. ettepanek on huvitav selle üle võiks põhjalikult arutleda, kuid küsimus on selles, missuguste tingimustega selle fondi tegevus on seotud ning need tingimused on tõepoolest väga karmid, need on seotud kokkuhoiudistsipliiniga see tähendaks, et järgmise kahekümne aasta jooksul Kreeka, mille võlatase on sada kuuskümmend protsenti SKT-st, ÜPP-st peaks igas aastas oma võlataset kahekümne protsendi võrra vähendama ja kuidas Kreeka sellega toime tuleks? kui raamistik äh, on karmilt paika pandud, äh, siis äh, ei ole ju niisugusel taustal üldse võimalik mingeid struktuurireforme ellu viia me peame mõtlema, milliste valemite põhjal me üldse arvestame. minu jaoks on küsimus ka see, kust algab majandustsükkel, kuhu ta lõpeb. vahel oleks hea toetuda matemaatikale. suur tänu. edasi Astrid Lulling, Werner Langen, Roberto Galtieri ja härra Presedo ja mina ise jään siis lõpuks, aga kõigepealt Gunnar, palun. suur tänu, teen lühidalt. kõigepealt äh, loomulikult äh, nõukogu peab olema täiesti sõltumatu, ükskõik, kas me räägime statistikast või millestki muust. Äh, kui me seda tagada ei suuda, siis me satume samasugusesse menetlusse äh, Äh, nagu meil juba eelmine kord oli, meil on äh, liiga palju äh, reeglitest kõrvalehoidmise võimalust ja paindlikkus. kui me räägime paindlikkusest, siis meil on kaks võimalust. paindlikkus liikmesriikidel valida poliitikaid või paindlikkus, kuidas reegleid järgida. ja me kindlasti reeglite tõlgendamises ei tahaks liiga palju paindlikkust lubada me oleme näinud, kuidas stabiilsuspaktiga juba juhtus, äh, reeglid tõlgendatakse ümber ja neil ei ole mingisugust väärtust. nii et äh, väärtused on olulised ja mitte poliitikatele hinnangute andmine. Äh, mulle valmistab muret teatud proua Ferreira raporti osad siin, sellepärast et see võimaldab rohkem äh, kohtumõistmist ja, ja tõlgendamist majanduspoliitika kohta, aga samas eh, ei, ei sätesta väga selgelt, et reegleid tuleb rakendada. põhiline probleem, mis täna Euroopas on, ja täna juba kolleegid selle suhtes ka muret avaldasid, ei ole see, et meil oleks liiga vähe mm, motivaatoreid. sellepärast, et kui me vaatame viimaseid kolme-nelja aastat, või isegi kogu stabiilsuspakti ajalugu kokku võttes, siis meil on liiga palju mm, defitsiiti, mis äh, majandust peaks stimuleerima, aga me oleme näinud, et see ei tööta. sellepärast, et valitsused äh, tegelikult äh, puudujäägiga mm, väldivad reformide rakendamist aga uued reeglid võimaldaksid ka tegelikult kasvu. see on väga hea võimalus ja seetõttu ma tahaksin rõhutada, et tuleviku tarvis oleks kindlasti vaja selget, lihtsat ja korralikku jälgitavat äh, reeglit. ja Roberto, palun. aitäh, mina tahaksin keskenduda kahele punktile. Need kajastuvad ka minu muudatusettepanekutes kõigepealt äh, demokraatlik aruandlus. ma toetan kolleeg Kosessi komisjoni ettepanek komisjon peaks, komisjonil peaks olema õigus teha olulisi äh, otsuseid, see ongi demokraatlik legitiimsus, mida meil on vaja. Äh, ma ei näe ka mitte mingeid juriidilisi põhjuseid miks äh, tuleks öelda, et demokraatlikku legitiimsust võib anda ainult nõukogu, äh, kui kõne all on seire küsimused äh, ja meil on artikli üks, üks õiguslik alus, siis meil ei ole mingeid institutsioonilisi põhjuseid, mis takistaksid meid ka parlamendi suuremate volitustega varustamisel kindlasti on mitmesuguseid erinevaid võimalusi, kuidas seda kõike reaalsuses teostada. kuid siin oleks tegemist väga hea poliitilise otsusega, mis tugevdaks parlamendi rolli. ning parlamendil oleks ka võimalus ise nõuda endale rohkem õigusi ning nüüd, mis puudutab fiskaallepet Äh, siis selle osas on mul mõningased äh, õiguslikud kahtlused. Äh, kui me võtame üle fiskaalleppe sõnastuse, kui me vaatame konkreetseid punkte, siis minu arvates tuleks tuua muudatu-, sisse vastavad muudatusettepanekud, me peame vaatama, et me ei kehtestaks korraga kahte konkureerivat määrust, vaid meil on ikkagi ühtne eesmärk. kui me võtame fiskaalleppest sõnastusi ja samas peame silmas äh, nagu kasvupakti, siis me võime siin tekitada äh, segadust Pact e quindi l'allineamento me peame arvestama ka sellega, et liikmesriikidel tuleb need tekstid üle võtta oma siseriiklikku õigusesse ning Euroopa õiguse prevaleerimine eh, on oluline aspekt, kui me räägime siin muudatustest. seetõttu oleks minu ettepanek näha ette viide fiskaalleppele põhimääruses selliselt, eh, nagu eh, see oli kuuspaki puhul struktuurilise tasakaalu võiksime äh, määratleda täpsemalt brutokapitali kaudu. see on üks olulistest punktidest. lähikuudel tuleks mõelda sellele, kuidas Äh, saneerida eelarveid just pidades silmas äh, kasvu ja töökohti. edasi teiega, palun. Äh, kõigepealt tundub, et nõukogu on juba töö teinud, nad on valmis meiega kompromissile minema. kahene õigusalane pakett on oluline sellepärast, et see täiendab seda tööd, mida me kuuese õigusalase paketiga alustasime. seetõttu on vaja väga kiiret otsust selles valdkonnas, minu arust on see oluline. mis puudutab äh, seda, et meie oleme poliitikud, me peame ju seetõttu mm, leidma oma kodanike jaoks lahendusi, mida nad otsivad. seetõttu äh, vaja on kiiret otsust kahes õigusalase paketi osas tahtsin rääkida viiest aspektist, mis puudutavad neid muudatusettepanekuid, mida mina tegin. kõigepealt muudatusettepanekud, mis äh, on, viivad ühte erinevad määrused ja kuues õigusalase paketi. Äh, toon kaks näidet siin. kõigepealt, mis puudutab majanduslikku dialoogi. ja teiseks, mis puudutab ümberpööratud häälte enamust ning äh, komisjoni tehtavaid otsuseid võla lahendamise küsimused keskpikas perspektiivis on siin puudutatud ning ka need teemad, kus reservatsioonid on. me kindlasti ei taha, et need saaksid avalikuks, sellepärast et see teeks meie usaldusväärsusele liiga ning eh, niimoodi kaoks ka turgude usaldusväärsus samas kui meil endal on kahtlusi, siis ei oleks ilmselt mõtet äh, aluslepingute muutmise kallale minna. on ju erinevaid võimalusi, kuidas äh, kuidas asju muuta. ma olen nõus härra Koseesiga äh, selle kohta, mis ta ütles äh, Äh, Euroopa Liidu fondide vahendite kättesaadavuse kohta. Äh, ajagraafik ka on üks asi, mis on problemaatiline. võib-olla see tundub praegu teisejärguline, aga kui me räägime siin määruse rakendamisest, siis äh, tekivad demokraatliku legitiimsuse küsimused, nii et kindlasti siin tuleks ajakava üle vaadata. suur aitäh, Liian, palun! Je voudrais remercier euh, Jean-Paul Gauzès Äh, de... kõigepealt soovisin tänada kolleeg Kozessi. Äh, tänan selle eest, äh, et ta võtab tagasi oma muudatusettepaneku üks A osas, mis puudutab võlapiiri. täiskogul ma võtsin sõna tema vastu sinise kaardiga, nüüd ei oleks seda enam üldse vaja ning komisjonile kahtlemata tuleks teha mõningasi etteheitjaid, kui kogu seda teksti lugeda. E, siin ei ole võimalik tagada eelarvedistsipliini e, e, kui delegeeritud õigusaktide kaudu. ning kui me räägime õigusaktide ratifitseerimise, siis võlapiiri kehtestamine muutub täiesti võimatuks. rahvapartei peaks mõtlema sellele, et siin on tegemist murettekitava olukorraga koordinaatorid ja raportöörid ei ole oma tegevust siin ilmselt piisavalt koordineerinud. Elisa Ferreira näeb oma raportis ette ka võimalusi ja meetmeid majanduskasvu stimuleerimiseks siinkohal sooviksin öelda, et mina olen suhteliselt äh, skeptiline, äh, mis puudutab äh, võlalunastusfondi. see viiks välja olukorrani, kus me hakkame rahastama neid riike, kus me eelnevalt oleme majanduse ära kägistanud ning äh, see ei oleks lahendus. nüüd muudatus äh, üksteist Jean-Paul Causeesilt, see võiks mõjutada intressimäärasid ning seetõttu olen ma äh, väga skeptiline, ma ei usu, et see oleks lihtne lahendus mis puudutab pankade tegevuslubasid, siis selle läbi tagada võlgasid oleks vägagi pragmaatiline lähend-, lahendus. Astrid, palun. suur tänu, proua esinaine. teen lühidalt. minu muudatusettepanekut COSES-i raporti osas, nende kohta tahaksin öelda, need muudatusettepanekud näevad ette seda, et Euroopa Parlamenti kaasatakse rohkem, kui jutt käib liikmesriikide kohaldusprogrammidest nende liikmesriikide jaoks, kes siis neid kohaldusprogramme vajavad. põhjus on nimelt selles, et Euroopa Parlamendi kaasatus viib avaliku debati ja läbipaistvuseni ja annab seetõttu ka lisandväärtuse ning äh, Euroopa Parlamendi kaasamine seetõttu oleks hea, sellepärast et meil on kindlasti kohaldusprogrammide suhtes vaja avalikku arutelu. nii et rohkem äh, parlamenti, rohkem legitiimsust. Äh, tahaksin ka selgitada, mis Kreekas toimub ja öelda seda, et et imelik on see, et sajad tuhanded eurod saadetakse Kreekasse meie Kreeka sõbrade, sõprade abiks, aga teisest küljest teeme me erinevatele kohaldamisprogrammidele liiga, me demoniseerime neid ning äh, see viib ainult raskusteni äh, nendes riikides, kus programme rakendatakse. kui nüüd traagikat siin vähemaks võtta, siis see näitab meile, et kui eelarve konsolideerimisprogrammid ja kohaldusprogrammid ei käi käsikäes äh, läbipaistvuse põhimõttega, mis on vajalik, siis me nõrgestame äh, kõiki neid protsesse. Euroopa Parlament ei saa äh, kaasotsustusmenetluses osaleda, sellepärast et meil ei ole sellist äh, suurepärast õigust ning samuti on ka õiguslikud takistused, mm, mis piiravad meie osalust. ma arvan, et äh, Euroopa Parlamendiga tuleks kindlasti konsulteerida selles protsessis ja parlament peaks andma oma arvamuse. oleks väga kasulik, äh, kui need kohaldusprogrammid käiksid meiega käsikäes see muidugi oleks kõik ühel tingimusel, nimel me, me peaksime käituma kiiresti ja äh, õiglaselt, korralikult. me ei taha kindlasti otsustusprotsesse venitada, nii et liikmes, äh, nii et parlamendiliikmed kindlasti ei peaks võtma mitte liiga palju aega nendeks protsessideks. kui parlamenti kaasataks, äh, siis me peame kindlasti ka olema ülesande kõrgusel me peaksime aru saama, mil, millised äh, küsimused on äh, kaalukausil ning kiirendama ka ühtlasema töömeetodeid. sellepärast, et äh, kahese õigusalase paketi näide näitab meile, et asjad ei käi kiiresti, novembri lõpus esitas selle meile komisjon, ECOFIN jõudis veebruaris kokkuleppele ja Jean-Paul juba ka sellest rääkis ja tundub, et Euroopa Parlament äh, on tempo maha võtnud või vähemalt äh, teatud liikmetel ei ole siin kiire. aga äh, proua esinaine, arvestades, kui oluline ja kiire on see olukord, siis ma arvan, et komisjoni teatud liikmed, enamik vasakust tiivast siin äh, tahavad äh, protsesse viivitada, aga ma kindlasti kutsun teid üles mitte sellesse lõksu langema. sest kui te peate kibedat äh, rohtu võtma, aga te lükkate rohu võtmise edasi, siis terveks te ju ei saa. nii et parlament on näidanud, et äh, ühtegi alternatiivi eelarve kohaldamise programmidele ei ole, me peame oma eelarvet kontrolli alla saama seda tuleb teha nutikalt, selleks, et me ei langeks sügavasse majanduslangusesse. ja mitmed kolleegid on sellega ka nõus. ning ma tahaksin hoiatada teatud komisjoni äh, liikmeid, kes siin asjadega viivitavad, aitäh! suur aitäh, Antolin, palun! Eh, las enmiendas que he presentado al informe GOSES lo que pretenden es suur aitäh, need muudatusettepanekud. suur aitäh, need muudatusettepanekud, mis ma GOSES-i raporti parendamiseks tegin, eh, parandavad eh, ka komisjoni esialgset ettepanekut ning tõstatavad lisaküsimusi. ning ühtlasi annavad variraportööride arutelu toitu. me räägime siin majandusjuhtimisest euroalas ning ka Majandus- ja Rahandusliidust äh, ning ühtlasi äh, raskustes olevatest riikidest. kõiki neid asju me praegu vaatame ja arutame ning meil peaks olema kindlasti neli väga selgelt mõtet. kõigepealt äh, see ettepanek peab olema õiglasem, tasakaalukam, tõhusam ja tal peab olema rohkem legitiimsust. kui ma mõtlen tasakaalukam, siis tahan ma öelda seda, et me peame tugevdama järelevalvet just nende riikide üle, kellel on probleemid aga samas me peame ka äh, tagama, et tugevdatud ja tõhustatud järelevalve tähendab tõhustatud äh, koostööd teiste liikmesriikide ja teiste institutsioonidega. ja see ongi Euroopa Liidu äh, vaimsuse küsimus ning see vaimsus peab ket-, kestma jääma. edasi ma ütlesin, et see peaks olema õiglasem. on ju selge, et me peame raskustega toime saama, aitama liikmesriike jälle jätkusuutlikule rajale, jah, ma olen sellega nõus, aga jätkusuutlikkus äh, tähendab ka seda, et teatud äh, indikaatorid peavad olema Euroopa Liidus paigas ja euroalas. me peame äh, vaatama, et need meetodid, millega me kasutame, oleks proportsionaalsed ja jätkusuutlikud. edasi, minu kolmas märksõna oli tõhusus. ma arvan, et kohaldumisprogramm äh, peab kindlasti käima käsikäes äh, sellise programmiga, millel oleks majanduslikud ja rahanduslikud meetmed äh, koostööks. Äh, me räägime siin kapitali äravoolu peatamisest, fiskaalsest tõhustatud koostööst ning Euroopa Liidu üldeesmärkide täitmiseks, sest ka tasakaalutustega tuleb tegeleda nii et äh, siinkohal on meil vaja mm, sellist äh, teisest äh, plaani, kus oleks teised meetmed paika pandud. lõpuks legitiimsus, ma ütlesin, et seda on rohkem vaja. me ei peaks kindlasti jätma sellist muljet, et võlausaldajad mm, on need, kes otsustavad kodanike eluolu üle. ma arvan, et me peame kindlasti Äh, liikuma mööda demokraatlikku ja parlamentaarset loogikat ja teed. loomulikult nõukogul on omad ülesanded Euroopa Parlamendil täpselt samamoodi ja seetõttu peaks kõik osapooled olema äh, kaasatud. minu ettepanek tänasel hetkel on väga selge. kohaldusprogrammid ning teised plaanid tuleb vastu võtta läbi delegeeritud õigusaktide ma arvan, et see on ainukene võimalus, kuidas Euroopa Parlament saab öelda sõna sekka ja ma arvan, et delegeeritud õigusaktide lähenemine tähendab seda, et kohalduse ala oleks, oleks proportsionaalsem. Werner, palun ja mind paneb see arutelu natuke imestama. meil on kuus pakk vastu võetud poliitilise häälteenamusega, osad sellest olid küll vaieldavad, komisjoni täpsustused mõlemas määruse ettepanekus käsitleb ka seda küsimust ning ma näen praegu, et see, mida Jean-Paul Gauzes on ette pannud selle poliitilise otsuse alusel, on seotud sellesamaga, mis puudutab ka kolleeg Ferreira dokumenti, see puudutab poliitiliste instrumentide karmistamist. selle poolt on enamus me kõik elavalt mäletame seda, et parlamendi täiskogul me kuulsime kriitikat äh, Merkeli ja äh, Sarkozy aadressil äh, seoses Doviliga parlamendis me olime nende kahe riigijuhi kokkuleppe vastu, me surusime oma seisukoha läbi ja nüüd me siin jälle oleme vastupidises suunas. Need ettepanekud, mis siin praegu kirjas on, pööravad kõik jälle pea peale. kui ma vaatan artiklit kolm kümme, eh, eh, kaheksakümmend kolm kuni kaheksakümmend viis, siis ma ei saa aru, millega siin tegemist on, siin ei kehtestata ju mingeid nõudeid ning siin on ettepanekuid mis tegelikult üldse ei puutu asjasse, mis nõuavad eh, lepingute muutmist, eriti mis puudutab artiklit sada kakskümmend üks, see puudutab võlalunastusfondi, stabiilsusfondi, kui siin nüüd liberaalid Äh, liberaalide koordinaator äh, on siin nüüd oma lemmikteema äh, juurde asunud, siis tegelikult me jõuame välja selleni, et me liigume lepingute vasta, vastu olevas suunas ning ettepanek need määrused tagasi lükata, samas kui siin on sees juba fiskaalleppe sätted, siis tõepoolest küsimus on kummaline. fiskaalleppest oli, fiskaallepe võeti vastu juba ju detsembrikuus. nüüd siis selle arutelu põhjal, mis meil siin parlamendis on toimunud, millega me oleme tegelenud kaks aastat, mida me oleme siin oma enamusega nõudnud, siis siin ma näen, et me liigume täpselt vas-, selle vastu ning ma ei saa seda toetada. ning kui on võimalus, siis ma tõstatan selle küsimuse uuesti, ma leian, et praegu me oleme siin tõepoolest valel teel. kui me tahame neid määruseid reegleid karmistada äh, ja kui me leiame, et siin ei ole tegemist demokraatliku protsessiga, kui meil äh, siin kaasotsustusprotsessi raames äh, ei ole võimalik asju kiiresti lahendada, siis ei saa seda toetada ning see viivitamispoliitika, mida me siin näeme, asjad septem-, sügisesse edasi lükata, see on täiesti vale, kui me siin reageerime liiga aeglaselt, siis probleemid ainult suurenevad ning meie arvates on täiesti vale see, kui me kiiresti ei tegutse, me peame kogu äh, jamaga kiiresti tegelema, meil on vaja leida kiired menetlused ning äh, kui meil on Euroopa äh, kaitsemehhanism ning veidi hiljem oma ratifitseerimismenetluses ka fiskaallepe, kui kas-, majanduskasvu alus, siis tegelikult me lükkame kõikide küsimuste lahendamise edasi. mina leian, et see on vastutustundetu. Thank you very much uh,, I will just make suur tänu teeksin lihtsalt ühe väga lühikese märkuse. peasekretärilt juba kuulsime, et suured suuri majandusanalüüse teha, see on väga suur mõõde ja kui seda teha hiljem, siis saab halvemad tulemused. aga kindlasti mm, olen ma selle poolt eh, oma mm, põhjenduspunktis eh, selles muudatusettepanekus, mis ma tegin vähemalt. kas te võiksite vaadata üle selle teksti nii, et meil oleks paindlikkus, nii et eh, turud ei saaks ennetada, mõeldes, mis hakkab edasi juhtima, juhtuma nii et see oleks äh, protsükliline vastumeede, äh, kui midagi hakatakse ette võtma, siis äh, see peaks olema vähemalt üllatuseks. aga võib-olla ma pakun välja sõnastuse muudatuse teistes artiklites selles osas. meie aeg napib, nii et tahaksin küsida, kas raportöörid võtaksid hästi kiiresti kokku ähm, oma, meie arutelu peaksid vist ilmselt kahepoolselt rääkima liikmetega omavahel. Pour répondre aux angoisses de Werner Langen. jah, püüan teha lühidalt. mis puudutab kolleeg Werner Langeni muret, siis mina vägagi toetan seda, et kõik käiks kiiresti ning juba kahekümne neljandal aprillil saaks dokumentide üle hääletada, nii nagu ette nähtud nüüd need muud ettepanekud, aitäh nende kõikide eest, ma panin kõik kirja ning me arutame seda variraportööridega järgmisel kohtumisel ning me püüame teha kõik parlamendi rolli tugevdamiseks. aitäh, proua esinaine, mina sooviksin samuti tänada kõikide muudatusettepanekute eest ning äh, kogu arutelu eest täna ma olen nõus ka kõikidega, äh, kõikide teiega ühekaupa lahtisi küsimusi arutama selleks, et äh, Äh, muudatusettepanekute sisu oleks selge, et ma mõistaksin kõiki argumente. Äh, soovisin tänada kõiki koostöö eest. ma loodan, et me jätkame samas vaimus, sest need teemad puudutavad meid kõiki, need on äärmiselt olulised teemad. Nad täiendavad teineteist ka vastamisi. Äh, siin on küsimusi, millega me oleme tegelenud juba mitmeid kuid ning meie eesmärgiks on tagada sidusus, see on parlamendi oluline ülesanne ning koostöövalmidus on selleks väga vajalik. ma usun, et meil on kõik eeldused selleks, et me jõuaksime välja töötada hea teksti aitäh, praegu meil siis hääletuskomisjonis on kas kahekümne viiendal või kahekümne kuuendal aprillil ning ma hoiatan siis saadikuid ette, et istungid toimuvad tollel nädalal siis kolmapäeval ja neljapäeval, nii et kakskümmend kuus on äh, Äh, neljapäev me üritame küll hääletuse saada kolmapäeva peale, aga eks näis ja täiskogule peaks asi minema siis juunis või juulis, vaatame, kuidas see äh, ajakavasse sobib. niisiis aitäh äh, kõiki sõnavõtu eest, jah, tegemist on väga olulise teemaga ning nüüd läheme siis väga kiiresti kuuenda päevakorrapunkti juurde, selleks on Ani Podimata raport, mis käsitleb finantstehingute maksu ning vaatame läbi muudatusettepanekuid. Anni, sul on sõna aitäh, Sharon, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki ja eriti variraportööre, kes on esitanud muudatusettepanekuid. ma olen veendunud, et meil seisab ees täna väga huvitav ja konstruktiivne arutelu. ning need arutelud hiljem jätkuvad veel variraportööridega. tahaksin meenutada, et möödunud aastal Euroopa Parlament otsustas et oleks vaja kehtestada Euroopa Liidu tasandil äh, finantstehingute maks selleks, et saada uusi rahalisi vahendeid, selleks, et äh, korrigeerida finantssektori alamaksustamist ning kolmandaks äh, see, selleks, et lühikeste perspektiividega tegelemist peatada oluline oleks, et Euroopa Parlamendil oleks sidus ja järjekindel lähenemine ning äh, et me äh, oleksime seisukohal, et finantsteenuste sektor peab teenima reaalmajandust, ma arvan, et äh, nüüd peame siis nendele seisukohtadele ka sisu andma, nüüd äh, finantstehingute maksu edu sõltub selle maksu struktuurist, see maks ei tohi jätta võimalusi kõrvalehiilimiseks ning see tähendab seda, et see peab kehtima võimalikult paljudele finantstoot-, toodetele ning kõigile finantstehingute osapooltele. minu arvates on selles osas äh, üksmeel äh, olemas äh, või mõistmine. Euroopa Parlamendi roll selles protsessis minu nägemuses on täiendada ning parandada komisjoni ettepanekut selleks, et oleks kergem leida kompromissi nõukogus. nüüd räägiksin muudatusettepanekutest kui me välistame need äh, muudatusettepanekud, mis nõuavad ettepaneku tagasilükkamist, äh, siis võib ülejäänud muudatusettepanekud jagada kuude kategooriasse. kõigepealt äh, muudatusettepanekud, mis pakuvad välja alternatiive finantstehingute maksule, nagu äh, näiteks käibemaks äh,, Eh, jällegi ma leian, et me peame siin oma seisukohtades olema järjekindlad, me ei tohiks eh, sisse seada alternatiivseid makse selles tekstis. kui me räägime siin nüüd eh, fina-, Äh, kui me hakkame siin rääkima käibemaksust või muudest maksudest, siis me lihtsalt kaldume finantstehingute maksust äh, kõrvale ja ma arvan, et äh, meie siin Euroopa Parlamendis ei tohiks seda teha. teiseks, erandid pensionifondidele, eurofondidele alternatiivsetele investeerimisfondidele. tahaksin lühidalt äh, kõnelda pensionifondidest, sest et tegemist on tõesti teemaga, mis paljudele muret valmistab. Need fondid äh, vähemalt mulle tundub, et komisjoni ettepanekus on selline kavatsus ja seda kavatsust ma täielikult toetan et äh, need fondid, pensionifondid peavad siis järgima konservatiivset investeerimisstrateegiat, niinimetatud osta ja hoia strateegiat. Neil ei ole lubatud spekuleerida äh, või äh, tekitada suuri tehingukulusid. selline strateegia on täiesti kooskõlas pensionifondide eesmärgiga. niisiis, komisjon leiab, et mõju mis finantstehingute maksul on äh, pensionifondide tulukusele äh, väga väike ning äh, komisjoni stsenaariumi kohaselt, mis arvestab siis läbivaadatud mõjuhinnanguga, pensionifond, kuhu on siis sääste tehtud kakskümmend aastat tulevaste pensionäride poolt, siis seda Ähm, mõjutaks siis finantstehingut äh, maks, kui äh, saja euro asemel oleks siis äh, investeeritud üheksakümmend üheksa koma üheksakümmend üheksa eurot, nii et, et see maks on tõesti väga väike. veel üks asi, mille, mille, mida ei tohiks unustada, on see, et esmaturud ja kinnisvaratehingud on sellest direktiivist väljas. nii et, et ma ei usu, et oleks mingeid kindlaid äh, argumente nõudmaks pensionifondidele eraldi kohtlemist, äh, kui me just ei taha, et need järgiksid riskantseid strateegiaid. aga kriis on selgelt näidanud, et sellistel strateegiatel võib olla väga kahjulik mõju pensionäridele ja kodanikele üldiselt. mina teen ettepaneku, äh, et võib-olla loome tagasimakse võimaluse, kui jaeinvestorid, kas siis otseselt või kaudselt, äh, näiteks läbi säästuvahendite nagu pensionifondid või eurofondid, peavad maksma äh, finantstehingute maksu ja nad saavad selle raha tagasi siis, kui nende varud jäävad allapoole teatud piiri kui, või äh, ma arvan, et muudatusettepanekutes seda e-, sees veel ei ole, aga me võiksime seda mõtet siiski kaaluda, me peaksime üritama leida kompromissi selles osas. kolmandaks, äh, muudatusettepanekud, mis tahavad siis äh, laiendada õiguslikku alust ja lisada siia ka tõhustatud koostöö, ma toetan neid muudatusettepanekuid, aga ma arvan, et sellised äh, sätted peaksid olema põhjenduspunktide osas muudatused, mis puudutavad äh, Äh, määrasid, maksumäärasid. ma arvan, et komisjoni ettepanekus äh, olev lähenemine, et äh, määrade harmoniseerimine peab toimuma miinimumtasandil, on õige äh,. seda rakendatakse praegu näiteks käibemaksu puhul ja see on osutunud edukaks ning ma arvan, et see on õige lähenemine ka finantstehingute maksu puhul mis puudutab maksumäärasid, siis mina hoiaksin need määrad ähm, alguses madalal. ning annaksin siis äh, finantstehingute maksu ekspertrühmale, äh, mille loomise siin kolleegid välja pakkusid, Confern ja Kiigold, mandaadi olukorda uurida ning hiljem siis äh, teha ettepanekuid olukorra muutmiseks määrade osas. Äh, mis puudutab nüüd äh, kiirtehinguid, siis kolleegid, paljud kolleegid leidsid, et direktiiv peaks need tehingud ka hõlmama mina olen põhimõtteliselt hetketehingute kaasamisega nõus, ma ei ole sellele vastu, aga me peaksime silmas pidama vaid seda, et komisjoni õigustalitus on äh, selles küsimuses avaldanud negatiivset arvamust, väites, et see on vastuolus kapitali vaba liikumise põhimõttega võib, võib-olla me äkki peaksime paluma õigustalituselt siis ametlikku arvamust selles küsimuses mis puudutab nüüd äh, maksustatava summa määramist tuletisinstrumentide puhul, siis muudatusettepanek, äh, mille Pascal on välja pakkunud, äh, ma arvan, et selle maksubaasi korrigeerimine tagamaks, et eh, tuletisinstrumentide puhul eh, on need maksud enam-vähem sama suured kui siis eh, alusvarasse investeerimise puhul on minu arvates huvitav mõte, aga ma arvan, et seda mõtet peaks veel täiustama selleks, et meil on piisavaid võimalusi see ka tegelikkuses teoks teha et äh, siin ei tekiks mingeid liigseid komplikatsioone äh, kohaldamise vallas. veel mõned asjad, millel tahaksin peatuda teatud muudatusettepanekutega seoses. Äh, näiteks madalamate määrade kehtestamine nendele tehingutele, mis toimuvad läbipaistvatel turgudel Äh, kolleeg Karas on esitanud sellise muudatusettepaneku, ma leian, et see ettepanek läheb õiges suunas. Äh, nüüd äh, omandipõhimõtte osas on kol-, proua Piedikäinen, härra Canfon ja paljud teised teinud väga paljusid, palju ettepanekuid, ma toetan täiel määral neid ettepanekuid mis soovivad sellise emitendi põhimõtet lisada ning äh, ning residentsus ja emitendi põhimõte täiendavad teineteist, nii et, et võib-olla ei tasuks öelda, et kas residentsus või emitendi põhimõte on olulisem, mõlemale tuleb anda võrdne staatus selleks, et meil oleks paindlikkus. muudatused mis puudutavad tühistatud äh, tellimusi, selle tegid äh, proua Pouls ja härra Confin, põhimõtteliselt olen sellega nõus. ma ei ole päris kindel, et äh, see on teema, mida peaksime käsitlema läbi selle ettepaneku, selleks on olemas teised õigusaktid. aga mõte iseenesest on hea ja ma olen valmis seda kaaluma mis puudutab nüüd kaskaadmõju muudat-, algatus äh, proua Piedikäiselt, äh, siis ma arvan, et see on ka äh, ettepanek, mis läheb õiges suunas, niisiis toetan seda ning muudatusettepanekud sada nelikümmend üheksa ja sada viiskümmend proua Peedikäinen, mis puudutavad registreerimist, need on ka väga head ning sada viiskümmend üks, sada viiskümmend kaks, sada viiskümmend kolm, mille on esitanud Sharon Bowles, on ka head ja Ole Schmidt on ka nende autoriks, minu arvates äh, tasub neid arutada. nüüd ühised reeglid maksust kõrvalehiilimise vältimiseks äh, selles osas olen täiesti nõus. Äh, ma leian, et need muudatusettepanekud, mille on esitanud jällegi proua Piedikäinen ja proua Pouls ja härra Schmidt, äh, neid, nende põhjal saab koostada kompromissmuudatusettepaneku. Eurostati äh, kaasamine on ka oluline ja ning samuti rahvusvaheline koostöö maksustamisküsimustes. ning lõpetuseks härra Kiigoldi muudatusettepanek kuritarvitamise vastastest reeglitest, minu arvates see muudatus on väga oluline, olen sellega täiesti nõus ning minu viimane märkus puudutab siis nende tulude kasutamist, tahaksin öelda, et tegemist on teemaga, mida komisjoni ettepaneku raames ei käsitleta, samas ma leian, et meie siin komisjonis ja siin parlamendis ei saa ignoreerida neid ettepanekuid, mida komisjon on teinud selleks, et eh, Euroopa omavahendeid täiendada. nagu me kõik teame, komisjoni ettepaneku kohaselt eh, osad käibemaksuvahenditest Äh, peaks, äh, ka selle maksust osad vahendid peaksid minema Euroopa eelarvesse, nii et, et ma arvan, et täpselt nagu käibemaksuga tehakse, nii et, et ma arvan, et me peaksime jällegi seda seisukohta ka toetama, et äh, osa sellest maksust läheb siis omavahenditesse, mis on seotud ju meie toetusega ühenduse meetodile, nii et, et ma arvan, et meil on väga palju võimalusi, kuidas leida head kompromissi sellel teemal, suur aitäh! aitäh. kui meil on lühikesed arutelud, siis raportöörid ja variraportöörid saavad palju kõnuaega nii et, et ma tahaksin sekretäriaadile meelde tuletada, et kell tuleb käima panna. niisiis ma loodan, et variraportöörid teevad äh, suhteliselt lühidalt, saavad kolme minutiga hakkama, ma tean, et raske on, aga andke endast oma parim. nii et, et raportöör kulutas peaaegu kakskümmend minutit. jah, ma saan aru, aga see tähendab, et teised eriti palju kõneaega ei saa. niisiis, palun, Sipa. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri väga professionaalse ja konstruktiivse töö eest Äh, piirdun ainult muudatusettepanekute peamiste punktidega. kõigepealt, äh, mis puudutab alternatiivseid mudeleid, tahaksin rõhutada ühte asja. Äh, selle maksu ülesehitus on kõige olulisem Äh, me võime öelda, et nii hobune kui lehm on imetajad, aga talus kasutatakse neid erinevaks otstarbeks, äh, sõltuvalt sellest, kas on vaja põllul tööd teha või on piima vaja. Äh, jah, hobuselt võib ka piima saada, aga seda on natuke raskem saada ja nii et, et siin me võime arutada, kas meil on vaja finantstehingute maksu või templimaksu selle asemel. nii et, et ma toetan äh, seda maksu. nüüd, äh, mis puudutab äh, seda, mina, mis puudutab nüüd residentsuspõhimõtet, siis seda ma toetan ja maksubaas peab olema võimalikult lai. tõhustatud koostöö, ülemaailmne kohaldamine, nagu rõhutatud, need on ka väga olulised. Need tuleks raportis selgelt välja öelda ning tõhustatud koostöö, sellega seoses tahaksin öelda jah me peaksime kaitsma seda finantstehingute maksu ning võib-olla läbi sellise koostöö me saame seda paremini teha. nii et, et see võiks siis olla üks lahendus ja siis ähm, äh, äh, äh, maksu kasutamise kohta, maksutulu kasutamise kohta, mina isiklikult toetan seda, et see raha läheks Euroopa Liidu omavahenditeks. loomulikult me võime siin arutada liikmesriikidega veel seda, aga meie seisukoht on eh, igatahes me oleme selle vastu, et see maks mingiks muuks otstarbeks läheks, eh, kuigi need on õilsad eesmärgid nagu kliimamuutused ja nõnda edasi Eh, maksud on siiski tuluallikas ja, ja eel, eelarve koosneb tuludest ja kuludest, niisiis. Eh, keeruline teema, mille arutelusid tuleb jätkata ja tahaksin tänada raportööri, et ta siin näitas üles koostöövalmidust, on siis eh, väljajätmine selle direktiivi ulatusest ja see, mis puudutab pensionifonde. kuidas seda probleemi lahendada? Äh, maksumäärad, äh, miinimumtasandil harmoniseerimine, komisjoni ettepanek, äh, tahaksin raportööri tänada selle kommentaari, kommentaari eest. ja kuna mul kõneaeg hakkab otsa saama, siis veel üks asi, mida tahaksin rõhutada me peame ka väga jõuliselt võitlema siis maksudest kõrvalehoidmisega. ja veel lõpetuseks ma arvan, et parlamendis seisukoht omab kaalu ainult siis, kui selle seisukoha taga on suur enamus ja ma olen hea meel, et raportöör selles suunas tööd teeb. aitäh. aitäh, Wolf Uh, let me just uh, state aitäh. tahaksin öelda, et minu erakond Saksamaal on rangelt selle maksu sisse, äh, sisseseadmise vastu, mina nii rangelt selle vastu ei ole. ma lihtsalt tahtsin teile seda öelda meie suurem koalitsioonipartner on küll öelnud, et ta sellisel kujul seda maksu ei toeta, mina toetan selle maksu eesmärke ja äh, leian, et finantssektor peab samuti andma oma panuse äh, kriisi lahendamisse. siit aga esimene küsimus, milleks me seda raha kasutame? meil on siin kaks erinevat seisukohta et see raha, üks on see, et raha läheks Euroopa Liidule äh, või et me rahastaks sellega arenguabi või kliimamuutusi. ma arvan, et me peame selles vallas äh, olema väga konkreetsed. minule on selge, et äh, selle Äh, maksu maksavad niikuinii kinni tarbijad ja kliendid, nii on kõigi maksudega juhtunud, kui te ostate Pätsi leiba, maksate käibemaksu, teie maksate seda, mitte pagar ei maksa. niisiis ja, ja ka selle maksuga juhtub niimoodi, nii et, et me peame vaatama, et meil oleksid võrdsed või tingimused kõigile, nii et, et kui me selle võtame kasutusele, peame hoolitsema, et residentsuspõhimõte toimib. et, et me, meil tekiks siin mingeid illusioone et äh, kui inimene on Singapuris või Brasiilias, siis ka tema peab maksma. ma ei ole väga kindel, aga seda saab teha. ning äh, samuti tahaksin olla kind-, kindlad, et mis puudutab välkkauplemist ja just äh, välkkauplemis on üks selle ettepaneku sihtmärke, et meil õnnestub neid andmevooge ka hallata, sellepärast et kui meil on sada tuhat tehingut millisekundis, siis meil on sadu miljoneid tehinguid päeva lõpuks, mida tuleb maksustada ja me peame hoolitsema, et me seda ka suudame teha mitte ainult teo-, teoreetiliselt, vaid ka praktiliselt. ning äh, kui me seda suudame teha, äh, siis loomulikult meil peab olema sama maksumäär kõigis liikmesriikides, mitte et niimoodi, et ühes liikmesriigis on null koma null üks äh, protsenti, teises null koma null viis protsenti ja nõnda edasi. niisiis mina toetan selle maksu eesmärke, vähemalt teoreetiliselt asi peaks toimima, aga siiski ootaksin veel mõnedele küsimustele vastuseid. Ivo. Thank you, madam chair. Ivo, palun. suur aitäh, proua esinaine. ma ilmselt hoian siin aega kokku, sellepärast et mina äh, pakkusin välja selle muudatusettepaneku, et komisjoni ettepanek tuleks tagasi lükata. nii et äh, ma ei saa siia praegu eriti midagi juurde lisada, sellepärast et ma saan aru, et ähm, tänane arutelu on muudatusettepaneku arutelu ja mitte üldse baasarutelu kogu selle eesmärgi headest ja halbadest külgedest. nii et meie jääme oma ettepaneku juurde, me oleme selle vastu ja eh, olles nüüd kuulanud eh, proua Podimatat, kelle tööd ma väga hindan, ning tema ettepanek tegelikult veel toetas meie arvamust, et see ettepanek tuleb tagasi lükata. suur aitäh, Pascal, palun! jah, nüüd nendest olulistest punktidest ja siin ma äh, rõhutaksin, et ma toetan Anipodi mõõdet täielikult. siin me kiirendame äh, lühiajaliste tehingute maksustamist ning me peame pöörama tähelepanu ka äh, pikaajalisele perspektiivile pensionifondide väljaarvamine on positiivne samm nüüd aga, mis puudutab templimaksu kui alternatiivi, seda arutelu korraldatakse ikka jälle. kui me aga vaatame arve, siis me näeme, et templimakse ei too sisse sugugi nii palju, kui finantstehingute maks. kui me võtame templimaksu, siis tuleks meil maksustada äh, ka need pangatehingud, mis on äh, reaalmajandusele kasulikud. meil tuleb teha vahet äh, pikaajalistel kasulikel investeeringutel ja puht spekulatiivsetel tehingutel. me ei tohi lasta silmist maksu olulist eesmärki eh, ning eh, seetõttu toetan ma just nimelt eh, finantstehingute maksu sisseviimist ning äh, ma leian, et templimaksuga juhitakse ainult äh, tähelepanu kõrvale olulistelt eesmärkidelt. Äh, mis puudutab aga vahetuskurssi, siis komisjon leiab, et siin me takistaksime vabakapitali liikumist, kuid ma sooviksin teada, miks komisjon niisugusele järeldusele on jõudnud Euroopa Kohus äh, on jõudnud täpselt vastupidisele seisukohale, mina ei ole jurist, äh, mul ei ole mingeid eelarvamusi, seetõttu ma sooviksin teada, millel põhineb komisjoni seisukoht. Äh, miks komisjon arvab, et vaat-, et valuutatehingud tuleks maksukohaldamisalast välja arvata? ma e, soovin tõepoolest, et komisjon võimalikult e, kiiresti e, esitaks selgitused nüüd aga kolleeg Klintsi arvamuse kohta, mis puudutab residentsust, selle kontrollimise küsimusi, siis siin tuleks lisada registreerimise alased punktid, me võiksime toetuda Singapuri kogemustele kui äh, tehing teostatakse, äh, siis äh, tuleb ka selgeks teha, kus on kes registreeritud ning kõikvõimalike riskide väldimiseks on just registreerimise kontrollimine, nüüd välkkauplemine. enamasti toimuvad need tehingud börsil, neid ei soorita eraisikud, neid on vaja kontrollida ning äh, selle, seda saab teha tellimusraamatute alusel, siis on võimalik äh, kontrollida, äh, kas kaupleja on ka tõepoolest maksnud kõikide tehingute eest meil äh, on vaja kontrollida, kas kõik tehingud on registreeritud, äh, selle eest äh, tuleb hoolt kanda ning tehniliselt siin tegelikult probleeme ei tohiks tekkida. Eh, mina leian, et raportöör on möödunud nädala jooksul parlamendisisestel kohtumistel äh, öelnud väga palju õigeid asju. komisjoni äh, tegevus on äh, seni suunatud, olnud suunatud ju sellele, et taastada turgude usaldus ning me ei soovi anda valesid signaale, meil on vaja taastada ka kodanike usaldus. minu arvates on see kõige tähtsam poliitiline küsimus, mida tuleb selle maksu puhul üldse silmas pidada komisjoni määruse ettepanekus ei ole see küll selgelt kirjas, kuid minu arvates on äärmiselt tähtis viidata sellele, et Eh, makse tuleb koguda liikmesriigi tasandil, kuid see kujutab enesest eh, üld, ühenduse eelarve osa ning seda eh, saab kasutada just nimelt sotsiaalpoliitika toetamiseks, kliimamuutuse vastu võitlemiseks, töökohtade tekitamiseks. tegemist on uue instrumendiga see aitab tagada äh, parema tulude jaotamise ning äh, teise punktina äh, sooviks öelda, et ma ei ole päris kindel, kas komisjoni ettepanek tõepoolest aitab eesmärke saavutada, kui me räägime siin investeeringute suunamisest õigesse suunda siin on esitatud häid ettepanekuid ning neid võiks uuesti kaaluda. null koma null üks protsenti on tõepoolest väga madal maksumäär ning minu kolmas märkus tahaksin toetada Pascal Canfani residentsuse põhimõte tuleb siduda omandi põhimõttega, omandi võõrandamise küsimustega. toetan raportööri seisukohta, mis puudutab pensionifonde. määrus peab toetama pensionifondide konservatiivset hoiakut ning mitte mingil juhul edendama riskialtit käitumist. sain oma kolme minutiga hakkama. suur tänu ja nüüd Astrid, palun. suur tänu, proua esinaine ma ei ole kindel, et äh, finantsteenuste maks sellisel moel on hea mõte ja ma olen siin teinud mitmeid muudatusettepanekuid, mis puudutavad pensionifonde, investeerimisfonde äh, ning nende vastamist tänastele direktiividele ja nende kriteeriumitele. Äh, väga kahju, et raportöör minu muudatusettepanekuid ei ole arvestanud siin äh, kuigi minu muudatusettepanekud sisaldavad tavamõistusele kohaseid meetmeid. kuna pensionifondid puudutavad meie kõiki kaaskodanikke, ei ole mõistlik, et me toetame siin riskantset Äh, investeerimiskäitumist ja samas maksustada siin praegu äh, mitteriskantset äh, investeerimiskäitumist, sest ohtu pannakse inimeste pensionid. Mm, minu arust ei ole see üldse loogiline. ja ma ütleksin ka, et ei ole mõistlik ja ei ole vastuvõetav investeerimisfonde karistada, mis peavad laiendama oma investeeringute portfelli selleks, et ellu jääda. ma arvan, et neid, äh, neid tehinguid ei ole mõtet äh, maksustada, sellepärast et meil oleks siin kaskaadefekt, äh, nüüd küsimus maksustamise kohta ainult võlakirjade ostmisel ja müümisel. siin Äh, paneme me ohtu Euroopa Liidu äh, investeerimisturud täielikult, äh, isegi kui me maksustame nad null koma null ühe protsendiga, sellepärast et meie konkurentsivõime kaob ära, ähm, me karu, teeksime karuteene investeerimisfondidele, raportöör viitas ka uuringule, mis näitas, et kui investor paneb kõrvale neljakümne aasta jooksul sada eurot kuus, siis tema vara väärtus oleks neliteist tuhat eurot äh, perioodi lõpus, äh, kui maksu rakendataks. see näitab tegelikult, äh, millist mõju finantstehingumaks avaldab eriti hull oleks äh, lugu, kui me räägime pensionifondidest ja indiviidide erainvesteerimisfondidest. nii et see ei ole loogiline. kui finantstehingu maksu rakendada, siis minimaalne oleks viia sisse meetmed, mis ei kahjusta vähemalt ja ei ole karistatava loomusega äh, erainvesteeringutele, eriti mis puudutab konservatiivset investeerimist nüüd proua Sinaine, meil on raportöör ja on kolleegid, kes teda toetavad. mina ütleksin, et need inimesed ei ole kursis sellega, mis nõukogus täna äh, toimub, eriti kui te kuulete härra äh, Schäuble avaldusi, sest tema on olnud äh, nõukogu juhtmootoriks ning eelarvevolinikku kes kogu seda korraldust püüab äh, liikmesriikide valitsustele pähe määrida, öeldes, millised hüved seal kõik on. ma arvan igatahes, et me peame nõukogu sündmustega samme pidama ja tema igatahes seda dokumenti heaks ei kiida. Alo uh, uh, Schmidt, suur tänu, proua esinaine. Uh, mul ei ole samasuguseid kõhklusi nagu härra Klintsil ma olen ei ole omaenda kodupartei kõikide põhimõtetega nõus, aga eh, kui vaadata muudatusettepanekute eh, alguse osa, siis te näete siin, et mõningad meie hulgas tahavad teatud maksustamist eh, selle sektori jaoks. nii et me põhimõtteliselt seda ettepanekut tagasi ei lükka sellel põhjusel, et me arvame, et see oleks vastuproduktiivne ja strateegiliselt oleks huvitav tegelikult ka arutada selle üle, mis juhtub siis, kui see süsteem tagasi lükatakse. muus osas ma arvan, et me kaotame igasuguse sõnaõiguse selles osas, mis juhtuma hakkab. seetõttu ma paluksin raportööril ja ka esinaisel, sest ma näen, et kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal aprillil peaksime me juba hääletama mm, nende asjade üle. kas see on mõistlik, kas me ei peaks mitte ootama? me püüame alati paralleelseid läbirääkimisi läbi viia ka nõukoguga. kas me ei peaks mitte ootama, sest me teame näiteks, et reedel Kopenhaagenis ilmselt tehakse mingisugused muudatused siia. nii et ma tahaksin küsida raportorilt kas me ei peaks mitte natuke tagasi tõmbama? me, ma ei hakka siin üle käima kõiki neid argumente, sellepärast et ma ütlesin, et ma ei ole siin maksude kui sellise vastu, aga ma olen selliste maksude vastu, mis võivad kasu asemel kahju tuua. ja nüüd küsimus härra Klintsile, aga ta on kahjuks lahkunud saalist, et kuidas millistest osalistest me räägime, kas me räägime euroala riikidest, kui paljudest riikidest me räägime? ja mitte keegi ei ole sellele küsimusele tegelikult kunagi vastanud, aitäh. Kei, ma arvan, et äh, te soovisite sõna. jah, väga lühidalt, proua esinaine, ma ei hakanud siin sekkunu, sekkuma, aga kuulates sellest, kuidas pensionifondid ei peaks siia alati kaasatud, toetama neid muudatusettepanekuid, üks moment, ma arvan, et raportöör peaks kuulama, äh, kutsub ütleb äh, esimees raporti korrale. ma arvan, et see on kriitiline mm, küsimus siin. ma võin öelda, et mida konservatiivsem on pensionifond, seda konservatiivsem on äh, investeering ja seda oluline on, olulisem on dünaamiliselt oma positsiooni liigutada. me räägime siin äh, selleks, et äh, nulli jääda sadadest tuhande, sadadest tehingutest äh, päevas. ja tuleviku maksest, maksustamine viiks äh, selleni, et konservatiivne investeeringute portfell jääks konservatiivseks. kui dünaamiliselt riske maandada ei saa, siis läheb see kõik kokkuvõtteks maksma just pensionifondile. Ähm, uuringud Saksamaal on näidanud, et kakskümmend protsenti mõju oleks kahekümneaastaselt investeeringul, ka madalmaades ja Ühendkuningriigis andmed näitavad sama. see näitab seda, et ettevõtted, kes peaksid maksma seda maksu selleks, et vähendada oma portfelli riski, nad peavad maksma kakskümmend seitse korda sedasama maksu, sellepärast et iga liigutus tähendab äh, mitmeid tehinguid, mis tähendab mitmed korda sedasama maksu maksmist. nii et mida konservatiivsem investeeringuportfell, seda rohkem tuleb maksu maksta. nii et palun, inimesed, saage aru, et dünaamiline riski maandamine tänases investeeringute maailmas just seda tähendabki. Sven, palun. Äh, räägib siiski proua esinaine. tahtsin öelda sama asja et mitmetes kohtades just määrused nõuavadki meie fondide riskide maandamist, sellepärast et muidu äh, on riskihinnang kõrgem nende investeeringute peal äh, ning ähm, Solvency kaks ja teistes äh, määrustes on see väga selgelt kirjas. nii et kui pensionifond siit mitte välja jätta, siis eh, tuleks vaadata, et äkki vaba, vabastaks selle vajaliku riskide maandamise nõude. Emiiri puhul me just sedasama tegimegi. Eh, et erand tehti siis vastavalt riski maandamise nõudele ja siin ma annaksin ka pensionifondidele samasuguse erandi, sellepärast et eh, muidu me takistame pikaajalisi investeeringuid ja Äh, kui te arvate, et kõik peaks olema maksuga kaetud, äh, siis äh, me võiksime vaadata, kas oleks mingeid konkreetsemaid erandeid, mida me saaksime sisse tuua, et neid investeeringute probleeme lahendada. sellepärast, et spekuleerimine, et riskide maandamine ei ole mitte spekuleerimine, vaid see on nõue. ja volinik Šemetaga juba me sellest oleme rääkinud, tema ei saanud aru, et sellist tüüpi pensionifondidel on vaja mm, tehinguid teha riski maandamiseks ja ma ei ole päris äh, äh, kindel, et äh, tema peadirektor on asjadest aru saanud õigesti. teine küsimus on, et võib-olla peaks seda riski maandamist vähendama, aga ilmselt väga mitmed kolleegid quite keen on or cons-. pangandusjärelevalve komitee ilmselt äh, ei oleks sellega nõus. Äh, edasi, mulle ei meeldinud see idee, et meil oleks mingi lõppinvestor või äh, ettevõte, kes peaks vastust kandma võla ees või teenindama võlga, mis on, on aja jooksul kerkinud mm sest eh, teised tehingu osapooled pole seda maksu maksnud. sest kindlasti ei peaks olema eh, teiste võlgade eest vastutav eh, üksikindiviid või väikeettevõte. ja see ongi minu muudatusettepanekute mm, põhisisu kui keegi teine sõna ei soovi ja mulle tundub, et mitte, siis Anni, äh, teil on paar äh, minutit, äh, panete siin tõlkida kannatuse proovile, ütleb proua esinaine. For... tahaksin teid lihtsalt tänada teie sõnavõttude eest, enamik variraportööre on juba lahtu, lahkunud. nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, me töötame kompromissmuudatusettepanekute kallal, mis puudutab näiteks Euroopa Liidu juhtivat rolli äh, maksu sisseviimisel globaalsel tasandil, samuti äh, seda, mis puudutab maksutulude kasutamist. kui nüüd rääkida teemast, mis meil siin äh, aruteludes esikohal oli ettepanek vabastada pensionifondid ja eurofondid ja teised, siis ma üsna üksikasjalikult oma ettepanekut selgitasin. ma arvestasin nende konkreetsete stsenaariumitega, mida komisjon mõjuhinnangus on käsitlenud. ma tean, et eh, selles vallas on tulemas ka uusi andmeid. veel üks asi mis mulle tõsiselt muret teeb. Need probleemid, mis tõsteti, tõstatati seoses pensionifondidega ja ettepanekud pensionifondid välja jätta sellest direktiivist tulevad kolleegidel, kes on täielikult finantstehingute maksu sisseseadmise vastu ning et võib-olla kui pensionifondid välja jätta sellest direktiivist, siis nad äkki muudavad oma esialgset suhtumist finantstehingute maksu. ma arvan, et äh, kuna äh, säästud ja pensionid on väga tundlik teema, siis minu meelest äh, see, selles osas me oleme ju kõik ühel meelel Te esitasite küsimuse ja üks inimene, kes vastu on, ma võin öelda, keegi ütles mulle, lõpetage see jama ära, te teete asja veel hullemaks ja just nimelt äh, seda ma arvan. nii et, et äh, kui me tahame tehingute maksu kehtestada, mida enamus siin kojas soovib, siis äh, peaksime rakendama ka leevendavaid meetmeid nendes punktides, mis äh, elu mõnedele inimestele hullemaks võivad teha. praegu üritame hääletada kahekümne viiendal aprillil ning ma võin teile öelda, et me arutame seda teemat mitteametlikul ECOFIN-i kohtumisel nädal, selle nädala lõpul, nii et, et võib-olla tõesti nõukogust äh, pärast seda ka mingeid uudiseid tuleb. ma eeldan, et kui raportöör vastu ei ole, siis ta üritab siiski kahekümne viiendal aprillil asju hääletada äh,. Anja Padimata, jah äh,, ma tahtsin meelde tuletada, et tegemist ei ole siin kaasotsustamismenetlusega, nii et, et äh, minu meelest pole mõtet äh, hääletamist edasi lükata äh, ja te, tegutseda paralleelselt nõukogus toimuvate aruteludega, ma arvan, et äh, Äh, oleks parem, kui me oma seisukohad välja ütleksime institutsioonina õigeaegselt, varases staadiumis. aitäh ja seega täiskogule peaks asi jõudma siis kas mai äh, teisel täiskogul või juuni esimesel täiskogul, nii et, et suur aitäh ja homme jätkame oma istungit. Okay, nine o'clock tomorrow morning.